Buenos días. tere hommikust. Leyendo los acuerdos que ayer llegamos en la reunión de coordinadores, en la reunión de 19 de febrero. Eh, kõigepealt siis räägime sellest, millest ähm, leppisime kokku eile koordinaatorite koosolekul, otsustati järgmist. petitsioonide komisjon teeb kaks, kaks, seitse lõike kahe järgi Ehm, avaldusel Jaapani äh, lapseröövide kohta siis äh, üheksa, seitse, kolm, kuus, null, kolm ja kaks, kaks, kaks, kaks tuhat kaheksateist lükatakse edasi hilisemasse koosolekusse ja kasutatakse äh, ja üks, kaks, seitse, kolm murd kaks tuhat üheksateist, mis läheb siis märtsikuu päevakorda üks üheksa neli üks, selle puhul kiireloomulist menetlust ei kasutata. ja märtsi äh, täiskuule lähevad neli seitse kolm ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta petitsioon kaheksasada viiskümmend neli, kolmsada viiskümmend kolm lükati tagasi äh, teiste petitsioonide äh, täiskogule arutamine. nüüd edasi 58 2019 y 938. üheksasada nelikümmend üks võetakse sisse äh, aprilli päevakorda. kolmkümmend kaheksa, kaks tuhat kakskümmend, seda arutatakse komisjonis ja siis, kui on Euroopa Komisjoni vastus olemas. sada üheksakümmend seitse, kaks tuhat seitseteist mil äh, tuhat seitsesada nelikümmend kolm <laughs> läheb maikuu täiskogusse. edasi, mis puudutab arvamusi äh, relva äh, iga-aastase aastaarukonda, ekspordi aastaaruande kohta arvamust ei esitata nüüd edasi, mis puudutab ebavõrdsust ja puuetega inimeste küsimuses, siis siin on raportöör veel puudu ECR-is tuleb raportöör, mis puudutab Türgi ähm, raportit, edasi lükatakse edasi teisele poolaastale visiit Poolasse. ja on tehtud ettepanek Jugendami äh, külastamiseks Saksamaal. edasi, mis puudutab avalikku kuulumisi, siis äh, neid on kaks. kõigepealt, mis puudutab Euroopa kaevandussektori keskkonnamõju ja teiseks, mis puudutab petitsioonide institutsioonide vahelist eh, käsitlemist. ja edasi toimub ka töötuba, mis puudutab LGBTI eh, õigusi. ja lõpetuseks kaheksa, üheksa, kümme päevakorras, see eh, läheb kirjaliku menetluse kaudu, see puudutab vähemusi, koordinaat-, koordinaatorid kiitsid heaks esimese versiooni, see puudutab parlamendi kodukorra artiklit kakssada kolmkümmend ja kodanikualgatust ja me anname teada petitsioonide esitajatele, et kõik, äh, kõiki neid me informeerime sellest, et toimub selline äh, kohtumine. edasi on ka äh, ühisüritusi libekomisjoniga ja üritame siis äh, tagada ka võrdse esindatuse ekspertide osas. ja et peaks kaasama PETi komisjoniga läbirääkimiste ja punkt kaksteist, mis lükati edasi. edasi lähme nüüd punkti seitseteist juurde, mis on petitsioon üks, üks, viis, kuus, murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Nico Semsrot Euroopa Parlamendi Brüsseli täiskogu istungisaali ümbernimetamise Euroopa Parlamendi ühtse asukoha kehtestamise kohta Brüsselis. nagu te teate, siis on teil alguses viis minutit äh, sõna võtta ja lõpetuseks veel kaks minutit, palun. Thank you, esteemed guest. aitäh, austatud komisjoni esindajad, lugupeetud petitsioonide komitee liikmed paar kuud tagasi äh, tegin ise Euroopa ajalugu, ma ei pea teile ilmselt meelde tuletama, ma arvan, et te endiselt räägite sellest, aga lubage, ma äh, tuletan teile meelde, mis toimus selleks, et oma tulevasi biograafe aidata. eelmises novembris te-, äh, rääkida siin äh, olukorra selle kahe asukohaga ainult ühe väikse sildi abil. nimelt ma leidsin selle äh, probleemi allika aluslepingutes. aluslepingutes öeldakse, et parlament peab kohtuma kaksteist korda aastas Strasbourgis, aga ei täpsustatud, millises Strasbourgis. suurem osa inimestest muidugi eeldab, et see on Strasbourg Prantsusmaal, nelisada viiskümmend kilomeetrit siit aga asi oli selles, et alternatiivi toona ei olnud, aga nüüd on alternatiiv. Äh, Strasbourg, Strasbourg, mis on Brüsselis ja see on siit neljasaja viiekümne meetri kaugusel. nimelt ma andsin teie äh, täiskogu saalile, hemisiklile äh, nimeks Strasbourg ja siin te võite ka edaspidi kohtuda nõnda, et midagi ei muudeta aluslepingutes. miks seda vaja oli või kuida-, kuidas seda teha sai, näete, siit näebki, kuidas miks seda vaja teha oli. Eh, seda põhjusel, et teine asukoht on raha raiskamine. see läheb eh, seadusandliku perioodi või ametiaja jooksul pool miljardit maksma, ühtlasi eh, kulutatakse sellega aega, kõik te kulutate sada tundi aastas selleks reisimiseks, samuti on asi ka seotud ruumi raiskamisega, Strasbourgi tohutud saalid on kolmsada päeva aastas tühjad, kujutage ette, kui seda aega, raha ja ruumi kasutatakse milleski, mida Euroopal päriselt vaja läheb aga, aga. This one, yeah, so something Europe act-. aga on ka asju, mida tegelikult Euroopa vajab, näiteks eh, mitte-elitaarne eh, ülikool kõigile kahekümneaastastele, kellel töökohti ei ole, või siis näiteks ehm, varjupaik nendele pagulastele, kes, eh, keda isegi inimestena ei kohelda. aga üldiselt ko-, teine asukoht on ka eh, planeedi kulutamine. iga aasta eh, toimub sellega seoses eh, tohutute heitkoguste paiskamine, te peaksite tegelikult välja kuulutama kliimahädaolukorra ja teie aitate selle hädaolukorra tekitamisele kaasa. mina võtsin asja enda kätesse ja nimetasin selle, isegi ristisin teie saali Strasbourgiks ja nüüd ma palun, et parlament annaks oma bürokraatliku õnnistuse sellele uuele äh, saalile, sest et minu sildike muudkui kukub sealt ära, vaja oleks tõelist silti. ja mul on see silt ka siin äh, käes, ette valmistatud, äh, üks mul juba on ja parlamendi juhatus peab lihtsalt ähm, heaks kiitma nime ja võime kohe asja ära teha. saalide oma, hooldajad peaksid mul lubama selle siis allikülge kinnitada, mõni ütleks, et see on nali, ma olen nõus, et jah, see ongi nali. see on, ma ütleks isegi maru naljakas, kui öelda, et kaksteist korda aastas pead Strasbourgi reisima, aga naljamehena ma ütleksin, et kui ühte ja sama nalja äh, kuuskümmend aastat teha, siis see enam naljakas ei ole. ehk siis palun toetage minu petitsiooni, tegemist on teie võimalusega muuta Euroopa tuleviku suunda, kusjuures suunda muuta sõna otseses mõttes, lõpetagem see ringiratast käimine. ning olgu teie kella üheksane petitsioonide komitee Äh, istung, see ajalooline hetk, mil parlament lõpuks tõuseb ja võtab kontrolli omaenda saatuse üle oma kätesse. Thank you very much. suur tänu. nüüd saab sõna komisjon, proua Kristjanson. Good morning, chair, thank you for the word. tänan, esinaine, tänan, et sõna andsite. sooviksin teile meelde tuletada, et et Euroopa Parlamendi asukoha küsimust reguleeritakse protokollis number kuus, mis puudutab institutsioonide asukohti ja ka teatud asutuste, ametite eh, ja muu eh, asukohta Euroopa Liidus. protokoll ütleb, parlamendi asukoht on Strasbourgis, kus kaksteist Ehm, aastas täiskogu sessiooni, sealhulgas, sealhulgas eh, eelarvesessioon võivad toimuda ja lisa täiskogu sessioonid toimuvad Brüsselis. kuivõrd protokoll on aluslepingute lahutamatu osa, saab seda muuta ainult aluslepingute muutmise menetluse teel. komisjoni hinnangul on äh, väljaspool kahtlust see, et protokollis kuus sisaldub viide Strasbourgile, sellele kohale, kus äh, kaksteist täiskogu sessiooni peavad toimuma, viitavad äh, päris kindlasti Prantsuse äh, linnale Strasbourgile Elsassis ja mitte ühelegi teisele paigale, mille nimi on Strasbourg. seega ei ole juriidiliselt võimalik tõlgendada sõna Strasbourg, mis sisaldub proto-, protokollis nõnda, et see oleks ähm, kooskõlas protokolliga, kui ähm, kaksteist täiskogu toimuks Brüsseli äh, saalis, kui lihtsalt selle nime vahetataks Strasbourgiks, aitäh. mis selle Adimov? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Äh, härra Adamov tänan, äh, proua esinaine, kolleegid, täna asendan oma kolleegi härra Radefit, kes ühtlasi vabandab selle tõttu, et ta puudub siit. ma sooviksin tutvustada teile meie seisukohta. nimelt siis meie fraktsiooni äh, seisukohta. kuivõrd petitsiooni esitaja mm, ka sellele ütles, siis tõesti aastate jooksul on räägitud sellest kohast, et võiks olla ainult üks asukoht parlamendil ja on ka olnud petitsioone sellele teemale äh, tähelepanu osutamiseks, aga tegemist on väga tundliku küsimusega, ühelt poolt on meil olemas aluslepingud ning äh, otsused aluslepingute muutmise kohta on äh, langetatavad ainult liikmesriikide poolt. küll aga väga sageli kuuleme et sellisel muudatusel oleks soodsad tagajärjed, kui aluslepinguid niimoodi muudetaks. peame ka arvesse võtma seda, et parlament on eriarvamustel selles küsimuses ja Rahvapartei nimel ütleksin, et parim oleks see, kui meie komisjon otsustaks pärast kõikide arvamuste ärakuulamist ja siis on võimalik äh, teha otsus petitsiooni enda kohta, aitäh! Thank you, mis? aitäh, proua Riies um,! Ähm, merci, madame la pres-. aitäh, proua esinaine! olen pisut pahane ja küsimus ei ole mitte üksnes asukohas, sellega oleme tegelenud juba aastaid Euroopa Parlamendis, aga petitsioon, millega täna tegeleme, sisu kui vorm vorm, juba nägime, on üllatav, äh, pehmelt öeldes. Äh, kõik see, kõik see ruumi ristimine ja nii edasi. aga samal ajal ma mõistan kolleegi argumente, sest juba nii kaua äh, argumenteeritult ja tõsiselt oleme sellest küsimusest rääkinud. lepingud on meile tuttavad, me ei ole naiivsed parlamendis, me ju teame, et lepingud annavad meile ainult Ähm, deklaratsioonide tegemise õiguse. Al-, olin esimene nendest viiest koos siis, esimeste seas, kui meid oli viis, Cecilia Wikström oli samuti meie seas aastal kaks tuhat kuus, saime üks koma kolm miljonit allkirja ja tol ajal äh, esitasime komisjonile taotluse asukoha muutmiseks, selle Brüsseli, Brüsselile toomiseks nõukogu äh, on selle otsas istunud juba ma ei tea, kui palju aastaid. Äh, nimetage ühte ainsatki parlamendi presidenti, kes oleks julgenud äh, selle teema tõstatada ülemkogus ja tegelikult üks neid on ka olnud, Josep Borrell tegi seda omal ajal. ja ma ei ole ka päris nõus kolleeg Ademoviga, parlamendi positsioon, seda on hääletatud korduvalt olgu siis Euroopa roheline kokkulepe, või muud, meie resolutsioon kliima, kliimahädaolukorra kohta näiteks, nelisada viis saadikut hääletas poolt ja umbes nelisada, viissada kolleegi iga kord tegelikult äh, toetavad ühtset asukohta. Äh, petitsioonis on ka arvudest juttu. Äh, kuni punktini seitse on kõik õige, alates punktist kaheksa on see teie partei DNA lihtsalt. Äh, siin kodutute äh, varjupaik, äh, hea küll. oleme teinud ka akadeemilisemaid ettepanekuid, näiteks Euroopa Ülikool. tuletaksin meelde, selgitamaks, kuivõrd asjad on tupikus nõukogus, siis kui kaks Euroopa Briti ametit tuli ümber kolida ja kui arutati, kuhu nad paigutatakse Euroopa Ravimiameti poole eriti siis äh, id-, Strasbourg oli ideaalne lahendus selleks. Äh, tõepoolest, tähtede seis oli suurepärane, äh, aga prantslased ei soovinud ikkagi midagi teha ja esimest korda hakkas justkui midagi liikuma Angela Merkeli poolelt, tema kabinetist ja ka parlamendisaadikutelt siin tuli signaale, siiamaani ei olnud tahtnud kunagi seisukohta võtta ja tõepoolest, nemadki tulid välja äh, ettepanekuga, et Strasbourgis võiks asuda Euroopa Ravimiamet, kuid sellest ei tulnud mitte midagi välja, see läks Amsterdami, nagu me teame. nii et äh, nagu teisedki parlamendisaadikud, äh, ma pean äärmiselt oluliseks meie DNA-d, seda, kes meie oleme. Strasbourg kui sümbol on väga-väga oluline, aga täna tuleb see pisut Äh, kaasaegsemalt äh, lahendada. Äh, populistid kasutavad Strasbourgi argumenti kõikjal Euroopas. lepingute muutmine muidugi on, on raske ja kui me nüüd ei kuula samas Euroopa rahvaid, kes juba aastaid nõuavad, et see küsimus, seda küsimust vähemalt arutatakse ja seda me soovime ka sisuliselt, ma usun, et te olete minuga nõus, siis lahe, lõpplahendus tuleb ikkagi leida nii et sellest võidaksid kõik, kuid aru, see, et äh, nõukogu pidevalt selle arutelu konfiskeerib, on lubamatu lihtsalt, nii et ma ei tea. Äh, jätan selle komisjoni, meie komisjoni ostust, selle komisjoni otsustada, et kas see petitsioon jääb avatuks või mitte. väga, väga vähe akadeemilisel moel on see nüüd esitatud, aga äh, sisuliselt ikkagi on väga tähtis, et me peame sellega jätkuvalt tegelema Euroopa kodanike nimel. Thank you, Mr Saliba. suur tänu, härra Saliba. Għalkemm sinċerament inħoss li il-lingwaġġ u l-metod. Härra Žusseliba, ehm, see teema, mida eh, petitsiooni esitaja kasutas, oleks tõesti olnud ju parem, kui, kui Brüsseli täiskogu saali nime siin Brüsselis muuta Strasbourgis, siis tuleb öelda, et see ei ole siiski probleemi lahendamiseks kõige parem viis sest probleem on ju midagi sellist, millest on räägitud aastaid siin parlamendis, tegemist on äh, ajaloolise küsimusega, isegi aluslepingute koostamise ajal äh, kolme liikmesriigi äh, vahel oli küsimus siis Brüsselist, Luksemburgist, Strasbourgist, aga me peame tegema selles osas nüüd otsuse. kui jutt jutt on sellest, kui oluline on näiteks heitkoguste vähendamine. nüüd see ajalooline tegur, et igal kuul, vahel isegi rohkem kui kord kuus, peame liigutama kõik oma talitused Brüsselist Strasbourgi, ma arvan, et me ei näita head eeskuju ülejäänud Euroopa kodanikele sellega iga kord, kui äh, iga kord, kui nõnda edasi-tagasi liigume iga kuu. ma usun, et ähm, ühtse asukoha teemat tuleks äh, rohkem arutada, et parlamendil oleks ühtne asukoht, sest ma usun, et me raiskame liiga palju ressursse isegi majanduslikus mõttes. kasutame kodanike raha ja me ei peaks olema niivõrd äh, priiskavad selleks, et ähm, iga kuu äh, nõnda liikuda. ma arvan, et need arutelud peaks jätkuma ja siis tuleb teha ka otsus. parlament on seda isegi mitmes resolutsioonis väljendanud, eriti kuueteistkümnenda veebruari äh, resolutsioonis aastast kaks tuhat seitseteist, millega palusime sellist muudatust ja seda, et tehtaks otsus selles osas. nagu ütlesin, ma ei ole rahul sellega, kuidas see petitsioon sõnastatud on ja ma arvan, et lahendust ei ole võimalik eh, täiskogu saali nime muutmisega pakkuda, aga ma mõistan asja sisu, petitsiooni sisu ning ma usun, et arutelu peaks toimuma selleks, et oleks võimalik jõuda otsuseni nagu öeldud, ma olen selle petitsiooni osas väga skeptiline ja ma arvan, et selle meetodiga probleemi lahendada ei saa, aitäh. Thank you uh,, äh, mis Danuga? suur tänu, proua Štanuka yes,. Thank you. jah, aitäh, esinaine. ma toetan äh, soovitust selle petitsiooni osas, öelda, et see on vastuvõetav ja anda siis ka infot petitsiooni esindajale, aga nagu ta ise ka ütles, ta on resolutsioonide olemasolust juba teadlik ning see petitsioon tuleks AFCO-le edastada. ma ei soovi hakata kordama neid argumente, aga natuke ma sooviksin Mikko Semsrodile meelde tuletada, et, et patentida ta seda mõtet ei saa. Euroopa Parlamendi liikmed mäletavad, ka mina mäletan, et aastal kaks tuhat kaheksa toimus õnnetus, see oli siis see, kui Strasbourgi täiskogu saali lagi või osa sellest laest varises alla loodetavasti keegi seal ei viibinud tol hetkel või ei viibinudki ning kaks täiskogu istungit toimusid Brüsselis, selle asemel, et Strasbourgi sõita. ja minu kolleeg Alan Schmidt, kes, kes äh, oli veel hiljuti Šotimaalt meie kolleeg, nüüd on ta Briti alamkojas tema käis ka selle mõtte välja ja saatis kõikidele parlamendiliikmetele selle, et paneme täiskogu saalile Brüsselis nimeks Strasbourg. ehk siis, et sellist äh, ajalooliseid uuringuid võib veel teha, aga ma lihtsalt pean teile ütlema, et kahjuks te ei ole esimene selle, selle mõtte väljakäija, aga see on sellegipoolest suurepärane mõte. aitäh! And sorry for being late proua Auken. Äh, vabandust, äh, et hilinesin, aga tegemist ei ole äh, minu jaoks esimese aruteluga. ma tuletan kõigile meelde ühte väga olulist asja. Strasbourg jõudis aluslepingutesse alles Amsterdami leppega aastal üheksakümmend kaheksa. inimõiguste institutsioonid olid seal küll ajaloolistel põhjustel, väga mõeldavatel põhjustel isegi ja siis, kui parlament ähm, hakkas kokku saama, siis nad kasutasid samu ruume. kui parlament muutus mõjukamaks, siis äh, saadi aru, et äh, tõeline parlament peab olema seal, kus asub võim ja võim asub Brüsselis äh, ma ei tea, mõelge, kas Hispaanias võiks ka parlamendihoone Valenciasse kuhugi kaunisse kohta teha, no ei saa, sellepärast et parlament peab olema seal, kus asub võim ja sellepärast äh, tehtigi see Brüsselisse ja läkski nõnda, kuni esimene eitav vastus tuli aastal üheksakümmend kaks Taani poolelt, siis käis välja äh, Mitterrand oma lahenduse, äh, Prantsusmaa referendum oli täpselt sama napp kui Taani ei, null koma kahe protsendiga vist hääletati selle poolt ja siis äh, tema otsustas selles osas, et midagi peaks tegema Taani otsustas halvasti, eh, Prantsusmaa otsustas õigesti ja sai sellega institutsiooni endale Strasbourgi. Ehm, ma ütleksin, et see on hämmastav, et eh, meie parlament ei ole võimeline otsustama enda töötingimuste üle, eh, mistõttu ei saa tõsiselt võtta seda, et kogu seda aega ja raha kolimisega raisatakse. Strasbourg on suurepärane koht, inimõiguste organisatsioon, kohus, muud organid, aga meie oleme siiski teistsugused, me oleme ju parlament. aitäh, nüüd on petitsiooni esitajal härra Senfrotil kaks minutit veel. Thank you everybody for, for the debate, I think we, we aitäh ehm, selle arutelu eest. me oleme kõik sisu osas nõus, meil on lihtsalt erinevad äh, seisukohad meetodi osas. kui vaadata viimasele kuuekümnele aastale, siis on selge, et Brüsseli täiskogu saali nime muutmine on meie parim variant ja meie ainus viimane variant. ma olen täiesti nõus äh, proua Teesi, proua Aukeni ja äh, proua aseesimehega, proua Stanokaga ma ei taha öelda, et see on nüüd minu mõte olnud, aga võin öelda, et me võime institutsioonina seda nime, seda mõtet pidada kõigi meie mõtteks. ma tänan ka tõend-, komisjoni vastuse eest, aga kas te saatsite siiski tõendada kuidagi, et peetakse silmas Strasbourgi Prantsusmaal, ma aluslepingust sellist viidet ei leidnud. kõik ei ole muidugi nii lihtne, meil on ka vaja tegelikult plaani, mis eh, tavapärast parlamendimenetlust kajastaks, ma arvan, et me peaksime saatma Envile äh, Ehm, keskkonna plusside kohta arvamuse saamiseks ka eelarvele ja eelarve kontrolli eh, komisjonile tuleks see saata, eelarve kokkuhoidmise osas kultuurikomisjonile, ehm, ülikooli osas ja liibe komisjonile eh, seoses sellega, et kas võiks luua luksuspagulaskeskuse selle rahaga ja kui see kõik on tehtud, siis pakun välja, et võiks täiskogul hääletada resolutsiooni üle selle kohta siis, et eh, paluda, et parlamendi juhatus annaks selle nime, Strasbourgi nime ametlikult Brüsseli täiskogu saalile. tõtt-öelda me võiks eh, Strasbourgi saalile panna nimeks Brüssel ja, ja siis lähme näiteks eh, eelarve aruteluks sinna korraks, aitäh. suur aitäh, olles ära kuulanud petitsiooni esitaja komisjoni ja komisjoni liikmed, siis jätaksime selle petitsiooni avatuks ja nagu soovis proua Ždanoka, kui see petitsioon meieni jõudis, siis me juba saatsime selle äh, AFCO komisjoni ja nüüd äh, me sooviksime ka AFCO arvamust ja seitsmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat seitseteist nii ehk naa on Euroopa Parlament juba väljendanud oma toetust ühe asukoha poolt. suur aitäh! Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on number kaheksateist, petitsioon üks, üks, neli, null, murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Fernando Novella, Hispaania kodanik, Asensio ühenduse Jubilados Macosa Alstom Afectados por el Amianto nimel asbestivaba Euroopa kohta kui ma ei eksi, siis äh, petitsiooni esitajat kohal ei ole, seega anname sõna komisjoni esindajale, härra William Tylerile. suur aitäh, et te mulle sõna andsite, ma üritan rääkida võimalikult lühidalt, te olete saanud meie seisukohad juba ka kirjalikult, nii et siinkohal piirduksin äh, peamiste punktidega ja ka viimaste arengutega. kõigepealt äh, Euroopa Komisjon on loomulikult nõus sellega, et asbest kujutab endast probleemi, me soovime ka vastavaid meetmeid nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil ja sellepärast ongi Euroopa Liidus välja töötatud äh, üsnagi laiaulatuslik asbesti käsitlev Äh, agi ja see puudutab muuhulgas ka äh, töötervist. meil on eraldi direktiiv, mis kaitseb töötajaid kokkupuute eest asbestiga. see on direktiiv kaks tuhat üheksateist murd üks neli kaheksa, mida nimetatakse asbesti direktiiviks nii et loomulikult on väga oluline, et meil on sellise, selline laiaulatuslik seadusandlus selle kohta, kuid samal ajal tuleb ka tagada, et neid reegleid austatakse liikmesriikides ja sellepärast ongi liikmesriikidel siin väga suur roll, nemad ise vastutavad selle eest, et reeglitest kinni peetaks Euroopa Komisjon on töötanud selle jaoks välja ka parimate tavade käsiraamatu, mis on suunatud nii töötajatele, tööandjatele kui ka Tööinspektsioonile. nii et see on siis selleks, et tagada, et reegleid järgitakse korralikult. nüüd otsus asbest eemaldada äh, konkreetsest hoonest, olgu see siis eraomand või riigi omand, sõltub konkreetsetest, konkreetsest juhtumist. nii et loomulikult koha peal ollakse kõige paremas rollis selleks, et otsustada, kas äh, asbesti eemaldamine konkreetsest hoonest on riski haldamise seisukohast kõige mõistlikumalt. loomulikult on siin äh, asbestist tulenevaid tööhaigusi, siin tuletan meelde teile komisjoni soovitust, mis käsitlebki just nimelt äh, tööhaigusi ja eriti selle artikkel kaks, kus on toonud välja ka eraldi kriteeriumid igasuguste haiguste kohta, sealhulgas ka asbestist tulenevate haiguste tõttu. nüüd loomulikult äh, tööohutuse seisukohast kõik need punktid, millele viitas petitsiooni esitaja, äh, jäävad liikmesriigi pädevusse, seega komisjon on arvamusel, et nende küsimustega peabki tegelema riiklik pädev asutus. ja lisaks sellele mida me teile juba kirjalikult edastasime, annaksime teile teada järgmisest. Euroopa Keemiaagentuur, mis asub Soomes, on hiljuti saanud ülesandeks viia läbi teadusliku, teaduslik hindamine selleks, et uurida, kas asbestidirektiivi on korralikult ellu rakendatud, nii et see on siis selline hiljutine uudis ja soovisime väga ka teid sellest informeerida. suur tänu teile! Thank you, Mr Saliva. suur aitäh, härra Saliva, palun. Asbestos huwa wieħed mill-materjali illi jah, asbest on üks nendest materjalidest, mille osas on tõestatud selle kantserogeensus nii et äh, ma arvan, et see tuleks äh, võimalikult kiiresti eemaldada kõikidest avalikest hoonetest. ja kui me näeme sedasorti petitsiooni, kus meil on tegemist Hispaania metrooga ja metroojaamadega, kus on kasutatud asbesti, siis see teeb mulle, teeb mulle väga muret. ja aastal kaks tuhat üks rahvusvahelisel tasandil ju lepiti kokku, et asbest on materjal, mis tuleb järk-järguliselt kõrvaldada kõikidest avalikest hoonetest. võeti vastu ka Euroopa Parlamendi resolutsioon aastal kaks tuhat kolmteist. ja nüüd võib öelda, et üheksateist aastat on möödunud pärast selle kokkuleppe saabumist. nii et aega on olnud selleks, et asbest kõrvaldada. see on väga ohtlik inimeste tervisele. nii et me usume, et äh, see petitsioon tuleks jätta avatuks. nii et äh, me järguvalt saaksime avaldada survet Hispaania ametivõimudele. ja et, et kõik see, et vältida seda reaalset ohtu meile kõigile Hispaania kodanikele. Muchísimas gracias. No hay ninguna suur aitäh, kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis jätame me selle petitsiooni avatuks, lähtudes eriti just härra Saliva sõnavõtust ja loomulikult jälgime ka seda, millised meetmed võtab tulevikus kasutusele komisjon asbesti kohta Lähme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on punktiga üheksateist, petitsioon üks seitse üks murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Saksamaa kodanik tänavavalgustusest tingitud putukate suremuse kohta. petitsiooni esitajat kohal ei ole ja seega saab sõna härra Kovatševik, palun, komisjonist. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esinaine Äh, e, e, oma eelmises äh, teatises selgitasime teile, et tõepoolest äh, kunstvalgus on ohtlik putukatele, eriti öö, ööputukatele, kes tegutsevad öösel. rõhutasime ka seda, et probleem jätkuvalt eksisteerib, kuid Euroopa Liidu tasandil me ei saa reguleerida tänavavalgustust, mis on kunstvalgutuse peamise, peamine see teema on liikmesriikide pädevuses, kas siis kohalikul või riiklikul tasandil. mida komisjon saab teha Euroopa Liidu tasandil, on üritada julgustada liikmesriikide ametivõime, äh, soovitama kasutada keskkonnasõbralikumat tänavavalgustust, seda saame teha läbi vabatahtlike suuniste. meil puudub pädevus selle valdkonna reguleerimiseks ja tuletaksime ka meelde, et ökodisaini määrus ei takista loomulikult turule toomast keskkonnasõbralikumat tehnoloogiat. see on igati võimalik, kuid määrus ei saa muidugi ette kirjutada te-, mingeid varustuse tüüpe, seega me prob-, tunnistame probleemi ja me leiame, et sellega tuleks tegeleda kuid äh, kõik sammud on siiski vabatahtlikud ja on liikmesriikide pädevuses, aitäh. il-problema tal, l-għanet nirringrazzja l-petizjonari. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada petitsiooni esitajat, kuigi ta hetkel kohal ei ole. see on väga huvitav petitsioon. eriti kui me mõtleme pollinisaatoritest, nende arv, tolmeldajate arv on vähenemas, sest äh, tolmeldajad on äärmiselt äh, tähtsad ökosüsteemide jaoks. meil on neid vaja selleks, et meil võiks olla parema tervise juures olevad ökosüsteemid. Äh, komisjon ütleb, et Euroopa Liidul puudub pädevus eeskirjade kehtestamiseks, kuid ma kutsuksin siiski komisjoni üles julgustama sammude võtmist, sest ähm, kui igaüks äh, teeb äh, väikese jõupingutuse ja kui meil on head suunised ähm, eeskirjade põhjal, siis äh, me saame leida lahenduse ja, ja me saame leida la lahenduse. opi-, op-, petitsioon peaks jääma avatuks ja see on ka väga tähtis, see tuleks saata ENVI komisjonile. et ka nemad saaksid oma arvamuse esitada. et Euroopa Liidu Parlamendi tasandil me tõstaksime teadlikkust ja poliitilist survet komisjonile, nii et komisjon saaks astuda samme suur aitäh, olles ära kuulanud komisjoni ja härra Saliva, siis äh, jätame me avatuks selle petitsiooni, saadame selle edasi keskkonnakomisjoni ja teeksime ka üleskutse Euroopa Komisjonile. jah, me saame aru, et see ei ole Euroopa Liidu pädevuses selliseid asju reguleerida, küll aga võib-olla siis äh, saaks töötada välja äh, Ehm, näiteks äh, juhtnöörid ja selle kohta, kuidas valgustust kasutada nii, et me kahjustaksime vähem äh, tolmeldajaid putukaid. kuigi jah, äh, liikmesriigid vastutavad tänavavalgustuse eest ise. suur aitäh ja lähme edasi kahekümnenda päevakorrapunkti juurde, petitsioon üks, kuus üheksa neli kaks tuhat neliteist, mille on esitanud Hispaania kodanik Joaquin Perez Gomez Barcelona suurlinna piirkonna veeringluse majandamise avaliku pakkumismenetluse kohta. tere tulemast, teil on sõna viie-üks minutiks ja lõpetuseks pärast teisi sõnavõtte on teil sõna veel kaheks minutiks, nii et tere tulemast ja palun. tere hommikust, suur aitäh, et olete nõus käsitlema meie petitsiooni. õigus veele ja äh, kanalisatsioonile on äh, üks põhiõigusi ja seda on äh, kordanud üle ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamus, samuti ka ÜRO aastal kaks tuhat kümme see tegelikult lähtub ka teistest olulistest põhiõigustest Euroopa põhiõiguste hartast, nagu näiteks elu, õigus elule, õigus väärikusele, õigus üldhuviteenustele ja eh, heale keskkonnale, nii et ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ähm, toetas Euroopa Parlament ka Euroopa esimest edukat kodanikualgatust, mis puudutas just nimelt vett. selles algatuses äh, tuuakse välja, et äh, vesi on elutähtis ning seega sellega ei tohi kaubelda, see ei ole mingisugune toode. aastal kaks tuhat kümme Barcelonas äh, kohtuotsus number kaks üheksa kaheksa murd kaks tuhat kümme äh, ütles järgmist. jõudsime järeldusele, et ei ole kontsessioonilepingut, ei ole hanget, ei ole teenuse osutamise lepingut ja seega see, et SKAB Ähm, pakub äh, või tegeleb kogu veetsükliga äh, Barcelonas, on täiesti ebaseaduslik. kuuendal novembril kaks tuhat kaksteist Barcelona suurlinna piirkond kiitis heaks idee luua riigi ja, või siis omavalitsuse osalusega äriühing selleks, et äh, veed, vett hallata see tähendab et, et kaheksakümmend viis protsenti jääb äh, praegu selle ettevõttele SKAB-le kuni aastani kaks tuhat nelikümmend seitse. see ettevõte kuulub äh, Akbar Grupile, mis on omakorda äh, Suez Environmenti filiaal. Ähm, siis aga tuli järjekordne kohtuotsus, öeldes, et sellise ähm, ettevõtte loomine on ebaseaduslik, ei vasta ka Euroopa Liidu toimimise lepingu, lepingule. ning tunnistati ühtlasi, et kontsessioon oli Akbaril aastast tuhat üheksasada viiskümmend kolm, kuid seal eraldi ei räägita tegelikult veevarustuses. kas te saaksite rääkida natukene aeglasemalt, sellepärast et muidu tõlgid ei suuda sammu pidada? nüüd tuli ülemkohtu otsus novembris kaks tuhat üheksateist ja ütleb, et äh, riigi osalusega äriühing on täiesti seaduslik, samas aga selgitamata äh, siin vaba konkurentsi aspekte ja öeldes, et kontsessioon, mis on hetkel, mis ei vasta hetkel vajadusele, mille sai ettevõte tuhat üheksasada viiskümmend kolm keset fr- äh,, sügavat frankismi äh,, ei tähenda seda, et nüüd sellel ettevõttel peab olema õigus äh, sama teenust osutada kuni aastani kaks tuhat nelikümmend seitse. me tulime Euroopa Parlamenti selleks, et äh, viidata mõningatele aspektidele selles äh, protsessis, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. kõigepealt äh, ilma avalike hang-, avaliku hanget, hanketa on antud kontsessioon otse ühele eraettevõttele. teiseks, juba enne oli SKAB Akbari olukord ebaseaduslik ja sellega ei ole arvestatud. edasi on rikutud ka vaba konkurentsi reegleid ja tegemist on monopoli olukorraga Äh, on ka täiesti õigustamatu selle lepingu kestus ja samuti see, kuidas on jagatud osalus eraettevõtte ning riigi vahel kaheksakümmend viis protsenti eraettevõttele ja viieteist, viisteist protsenti riigile. siin on selged huvikonfliktid erinevate asutuste vahel ning ühtlasi on ka äh, kohtuasutused käitunud ebakorrektselt. kolm korda muudeti eh, seda koda, kes otsustab eh, selle asja üle, kuni siis jõuti tagasi samasse kotta, kus otsu-, kus tühistati juba eh, varasemad kaebused. nüüd paar päeva enne otsuse väljakuulutamist korraldati suur sündmus, mida juhtis Angel Simon ja viidati sellele, et on vaja stabiilset eh, juriidilist raamistikku ettevõtetele ning viidati ka sellele, et ei ole lu võimalik lubada seda, et tegutsetakse sellises monopoli olukorras. meie arvates rikutakse siin vaba konkurentsi reegleid, tegemist on monopoliga, arvestades seda, et siin anti otsese kontsessioon eraettevõttele me räägime siin tervest veetsüklist ja on lubamatu, et antakse lihtsalt see ühele ettevõttele. ühtlasi on siin rikutud ka üldist huvi, kuna ei ole selgitatud, miks see lepingu pikkus selline on ja ei ole ja siin on väga väike osa antud äh, riigile vaid, vaid viisteist protsenti. nii et kõik ühtki, mitte ühtegi nendest rikkumistest ei ole käsitletud äh, ülemkohtu otsuses ja seega me palume komisjonil jätta petitsioon avatuks ning et seda teemat uuriks IMCO komisjon. tuleb analüüsida seda, kuidas ei ole järgitud kehtivaid õigusakte ja see puudutab kolme koma kahte miljonit inimest Barcelona suurlinna piirkonnas. lõppkokkuvõttes on vaja eh, praegusele olukorrale radikaalset muutust, suur aitäh! suur tänu ja nüüd on sõna palun komisjoni esindajal proua Tita Kollinsoval. tere hommikust, suur aitäh! küsimus, mille tõstatas petitsiooni esitaja, on, oli alles hiljuti siseriiklikes kohtutes komisjon võtab teatavaks ka Hispaania ülemkogu otsuse novembrist kaks tuhat üheksateist. ja seal on kirjas, et et tegemist on ainuõigusega ja see on täiesti õigustatud, arvestades selle teenuse iseloomu nüüd äh, vee sektoris on kontsessioonide andmine hetkel kontsessiooni direktiivist, äh, direktiivi kohaldamisalast väljaspool. nii otsustati siis, kui peeti läbirääkimisi äh, teiseste õigusaktide üle ja mis puudutas ka mainitud algatusi eh, veesektori eh, osas. nüüd eh, põhjenduspunkt number nelikümmend kontsessiooni direktiivis ütleb, et kontsessioonid veesektoris nõuavad tihti väga keerulisi kokkuleppeid, loomulikult on tegemist ehm, avaliku hüvega vee näol ja seega vee sektor jääb välja selle direktiivi kohaldamise alast. nüüd äh, teises õiguses on aga avalike hangete õigusaktides võimalus teinekord lubada äh, ka äh, läbirääkimismenetlust ilma varasema avaliku hanketa teatud juhtumite puhul siis. Need on siis äh, näiteks äh, sel juhul, kui me räägime ainuõiguse kaitsmisest, ehk siis äh, kui on võimalik tegelikult see kontsessioon anda vaid ühele konkreetsele ähm, ettevõttele. nüüd äh, on uusi arenguid äh, Äh, siseriiklikult selles küsimuses, äh, ilmselgelt on äh, siseriiklikud kohtud käsitlenud seda teemat süvitsi ja koht-, komisjonil ei ole mingit põhjust kahelda nendes otsustes. ja seega komisjon ei kavatse petitsiooni esitaja tõstatatud teemaga enam pikemalt tegeleda, tänan. hästi, nii. kolleeg Urtasson, palun suur aitäh komisjonile teie panuse eest, kuid mainiksin siiski kahte asja. esiteks, tegelikult ei ole eh, Hispaania kohtumenetlus veel lõppenud, sellepärast et on eh, palutud ka tühistada viimane ülemkohtu otsus ja lõplikku otsust eh, selle kohta veel ei ole nii et esiteks ütlen kohe ära, et Hispaania kohtumenetlus veel lõppenud ei ole. teiseks, meil on vaja arvestada ka esimese olulise otsusega selles valdkonnas Katalaani, äh, Kataloonia ülemkohtust ütles selgelt, et nad usuvad, et selles otseses läbirääkimiste protsessis ei ole kinni peetud Euroop-, kinni Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitest konkurentsiõiguse kohta. ja arvestades seda, et Kataloonia ülemkohus äh, pidas võimalikuks seda, et Euroopa Liidu õigusakti on rikutud ning kuna Hispaania kohtulahend ei ole veel lõpule jõudnud, siis peaks jääma petitsioon avatuks. ühtlasi olen ma veendunud, et jah, loomulikult mõistes äh, komisjoni seisukohta, et on äh, selged põhjused äh, vee raamdirektiivis ja ka konkurentsiõiguses on võimalik lubada läbirääkimismenetlust sellisel puhul ja ka otsest kontsessiooni andmist, aga need põhjused äh, see peab olema selgelt põhjendatud ja vastama teatavatele kriteeriumitele, nii et komisjon peaks siis äh, vaatama, kas need kriteeriumid on täidetud. tegemist on olukorraga, kus ettevõte on veevarustusega tegelenud äh, vastavalt lepingule äh, mis pärineb aastast üheksasada viiskümmend kolm, mis absoluutselt ei andnud neile luba teha seda, mida nad on teinud viimastel aastatel, nii et minu palve komisjonile oleks järgmine, kuna Hispaania eh, kohtumenetlus on veel pooleli ja minu fraktsioon usub, et siin on põhjuseid selleks, et lähemalt seda teemat veel uurida, siis võiks jääda see petitsioon siiski avatuks. suur aitäh ja härra Saliba. mina usun, et me peame käsitlema seda petitsiooni kahest eri seisukohast. kõigepealt konkurentsiõigus, kuigi jah, komisjon kinnitas väga selgesõnaliselt, tsiteerides ka Euroopa Liidu õigustikku et äh, siin on erandid ja Euroopa Komisjon äh, teatud äh, küsimustes pädev ei ole, siis siiski, kuigi seda selgelt pädevust ei olnud, on uurimist siiski jätkatud ja on siis jõutud järeldusele, et ei olnud selget alust petitsiooni esitamiseks ning et on jõutud järeldusel, et konkurentsireegleid ei rikutud. ma ei saa seega aru, miks peab petitsioon avatuks jääma ja mina teeksin ettepaneku selle lõpetada, tänan. härra Riiva. proua Riiva, vabandust. suur aitäh, suur aitäh petitsiooni esitajatele, väga oluline on see, et te saite tulla kohale komisjoni, olles tutvunud ülemkogu kohtulahendiga, mis kohustab jätma kehtima lepingu Akbariga, mis varustab veega Barcelonat ja kahtekümmet kahte omavalitsust seal ümber. Nad kuna tegemist on ülduvi teenusega, siis peavad olema paigas ka kontrollimeetmed selleks, et veenduda, et teenusepakkuja peab kinni oma kohustustest, nii et seega on väga oluline see, et tugevdatakse seda kontrollifunktsiooni Barcelona eh, suurlinna piirkonnas ehm, ja lubamatu on selline monopolistlik eh, erasektori tegevus. nii et petitsioon peab jääma avatuks, sellepärast et siin me räägime tarbijakaitsest ja samuti kaubandusest, nii et IMCO komisjoni peaks see teema minema, meie arvates on siin olnud vasturääkivusi erinevate kohtute otsustes. suur tänu! suur tänu ka, mina olen rääkinud sellest teemast petitsiooni esitajatega ja olen natukene uurinud seda teemat, nii et tundub, et siin on Hispaania kohtusüsteemis jõutud vastukäivatele otsustele, ühel poolt, mida on öelnud Kataloonia ülemkohus ja teiselt poolt Hispaania ülemkohus, nii et äh, petitsioon võiks jääda igal juhul avatuks just nimelt sellepärast, et saaks selle teema veel läbi vaadata ka IMCO komisjonis. ja vaadata, kas vastukäivus siin on või ei ole vesi on üks inimõigustest, tuleb tagada e, ka võimalus, et riiklikult e, tegelikult hallatakse veevarustust, nii et e, selline võimalus peab olema olemas, see meie kohustus siin Euroopa Liidu institutsioonides on ka seda ka tagada, nii et petitsioon peaks jääma avatuks. Bueno, eh, eh, primero, eh, härra Arias, suur aitäh petitsiooni esitajatele, kes, kes siia tulid, aga tundub, et siin on järjekordselt pandud küsimärgi alla Hispaania kohtusüsteemi toimimine, seda ma lubada ei saa, ma ei ole absoluutselt nõu, nõus sellega, mida petitsiooni esitajad oma sõnavõttudes ütlesid. ülemkohus, Hispaania ülemkohus on Hispaania riigi kõrgeim kohtuaste ähm, ja tegemist on lõpliku otsusega, lõplikku otsust enam läbi vaadata ei saa ja seda ei ole võimalik teha ka liikmus, liikmesriigil, nii et nüüd selle asemel, et hakata kahtlema ähm, selles kohtulahendis, tuleks lihtsalt öelda, et see, seda tuleb jõustada ja ongi kõik. meil ei ole mingisuguseid andmeid selle kohta, et kuidagi seda tühistatakse äh, nii et sellega ma üldse rääkima ei hakka. Euroopa liikmesriikide kohtute lahendeid ei arutata mitte Euroopa Parlamendis. kui keegi tahab Euroopa Liidu otsust, siis tuleb teha seda, mis on vajalik, minna siis Euroopa kohtusse. aga Euroopa Parlament ei saa hakata ümber vaatama Euroopa eh, liig-, Euroopa Liidu liikmesriigi ehk siis Hispaania ülemkohtu otsus, see on täiesti ebaloogiline ja teiseks Euroopa Parlamendil ei ole mitte mingisugust sellist eh, pädevust nii et tegemist on täiesti populistlike eh, algatustega nagu ütles härra Saliba, siis äh, meie arvates ei ole siin äh, vaja seda enam arutada, mitte siin Euroopa Parlamendis, me peame ilmselgelt petitsiooni sulgema ja mitte raiskama siin rohkem aega, kui kohtud on juba oma otsuse teinud nii et äh, kui keegi tahab minna edasi, siis ei tule tulla mitte siia Euroopa Parlamenti, et tähelepanu kõrvale juhtida või vastupidi, tähelepanu mingile asjale juhtida, siis äh, tuleb minna kuhugi mujale. Hispaanias on kõrgeim kohtuaste juba oma otsuse teinud. härra Urtasun on äh, siis esitatud siiski jah, taotlus äh, tühistada see ülemkohtu otsus, äh, see on täiesti tavaline menetluskord ja ülemkohus peab oma otsuse selles osas ka võtma. ja nüüd äh, kujutagem ette, et me paneme selle petitsiooni või lõpetame selle petitsiooni ära ja nüüd siis pärast äh, tegelikult äh, tühistatakse see ülemkohtu otsus vastavalt sellele, mida oli varem öelnud juba Kataloonia ülemkohus, nii et see on täiesti võimalik, et see nii läheb ja siis, mis siis saab, kui meie selle teemaga enam ei tegele. nii et ootaksime ikkagi selle lõpliku otsuse ära ja ma arvan, et see on täiesti mõistlik palve. härra Arias mina ütlen veel kord, et tuleb lõpetada see petitsioon, on olemas lõplik kohtuotsus, selle, seda kuidagi tühistada, edasi kaevata enam ei saa. nii et siin mingisugust apellatsioonivõimalust enam ei ole. nüüd lõpetuseks petitsiooni esitajatele veel kaks minutit. suur aitäh kõigile parlamendiliikmetele, kes tulid täna kohale, et oma arvamust avaldada tahaksime ise teha paar kommentaari selle kohta. me räägime siiski lepingust aastast tuhat üheksasada viiskümmend kolm, eh, frankismi perioodist ja eh, tegelikult me räägime siin eh, veevarustusest, mis on ebapiisav Barcelona suurlinna piirkonnale. ja on ka teisi vee vabandust, nüüd äh, tahaksin vastata härra Riiasele, et me ei pane küsimärgi alla mitte Hispaania kohtumõistmist, vaid me lihtsalt äh, räägime andmetest. jah, on ka äh, hüpoteeki puudutav lõplik ülemkohtu otsus, mis tegelikult pärast ümber vaadati, nii et te olete ju sellega kursis. kaheksa aastat on juba see ettevõte teinud veekatkestusi seitsmekümne viiele tuhandele inimesele, nii et ilmselgelt nad ei ole võimelised vee, veevarustust tagama. suur aitäh! nüüd, olles ära kuulanud komisjoni ja petitsiooni esitajad ja ka erinevate fraktsioonide liikmed, siis loomulikult me ootame Äh, alati lisainformatsiooni, me oleme saanud äh, infot selle kohta, et on neli lõplikku kohtuotsust Hispaaniast ja siin on küsimus äh, härra Urtasunile, nii, teil on infot selle tühistamise kohta? ja küsin sama küsimuse ka esitajad, petitsiooni esitajatele. jah, meie öö, oleme saanud öö, informatsiooni kelle ko-, selle kohta, et äh, hageja on nõudnud selle otsuse tühistamist, sellepärast et edasi võiks see minna Euroopa Kohtusse nüüd. meie ei palu mitte, et Euroopa Parlament ütleks, et kohtuotsus on vale, me lihtsalt soovime, et üks komisjon siin Euroopa Parlamendis tegeleks selle teemaga mm Äh, käsitleks vaba konkurentsi teemat äh, ja teised ettevõtted on ju ka selle äh, kehtivuse siin küsimärgi alla pannud. nüüd siis petitsioonikomisjoni seisukoht, kui on lõplikud kohtuotsused liikmesriigi kohtuasutusest, siis me alati lõpetame petitsioonid nii et kui on kõrgemaist kohtuastmest juba otsus tulnud, siis me lõpetame need petitsioonid. kaks peamist fraktsiooni, Sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei, tunduvad, äh, toetavad sama lähenemist. nüüd, kui lugeda konkreetselt äh, petitsiooni ja seda, mida te räägite äh, Agos de Barcelona kohta, nüüd siis äh, oleks see nagu petitsioon petitsioonis, ehk siis ähm, Te peaksite sõnastama selle soovi läbi uue petitsiooni, ehk siis kui te räägite konkurentsireeglitest ja veevarustusest äh, laiemalt, siis peaks see olema eraldi petitsioonis. tegemist on ähm, teemaga, mille osas on tehtud neli otsust ja otsuse on teinud ka Hispaania ülemkohus, nii et vastavalt informatsioonile, mis meile on jõudnud, mida on andnud meile ka komisjon ja mida on öelnud kaks peamist fraktsiooni, sest et jah, loomulikult siin tuleb ka see tasakaal ju mängus, siis meie ettepanek oleks ikkagi petitsioon öö, ähm, lõpetada nüüd, aga teie võib-olla siis räägite mingist üldisest petitsioonist, mida on öelnud ka komisjon, et üleüldse äh, hanked ja äh, vaba konkurents äh, veevarustuse osas mitte ainult Hispaanias, vaid ka üleüldse teistes liikmesriikides, siis see oleks täiesti eraldi petitsioon. on ka mitmeid petitsioone selle teema osas olnud, mis on siin ka juba läbi käinud ja kus on arutatud vaba konkurentsi teemasid. aga nüüd, mis puudutab äh, Aguas de Barcelonat ja seda, et otsus on tehtud, jah, siis kui teie petitsiooni esitasite, siis veel ülemkohtu lõplikku otsust ei olnud tulnud, see on tõsi. aga igal juhul nüüd on petitsioonikomisjonil äh, kõik vajalik info olemas, on neli lõplikku äh, kohtuotsust, selles küsimuses, nii et meie ettepanek oleks lõpetada see petitsioon, annan sõna ikkagi enne veel härra Urdesenile. nii, minul on üks ettepanek. mina räägin ikkagi seda, sellest konkreetsest petitsioonist. nüüd, ülemkohtule on esitatud äh, äh, avaldus, et tühistada see otsus nii et võib-olla siis oleks võimalik lõplik otsus teha selles küsimuses näiteks koordinaatorite koosolekul, et lihtsalt oodata see otsus ära, selline on minu ettepanek. nii et mis saab siis, kui ülemkohus otsustas? otsustab äh, tühistada selle otsuse ja siis meie oleme siin juba oma töö lõpetanud, nii et mis saab siis, nii et võib-olla oleks võimalik see otsus teha äh, mõnel järgneval koordinaatorite koosolekul ja loomulikult, kui ülemkohus äh, siis seda tühistamist ei toeta, siis lõpetame selle petitsiooni täiesti ähm, õigetel põhjustel. nii, härra Saliba. kuulate mind, jah? kas teile Äh, sobiks selline ettepanek, mille teeb härra Urtasun. ehk siis äh, kuu aega petitsiooni esitajatele, sest et äh, see põhiline huviline siin on just nimelt ju, põhilised huvilised on just nimelt petitsiooni esitajad, nii et mina ütleksin ikkagi, et me lõpetame selle petitsiooni, jätame aga seal kuu aega. nii et täpselt üks kuu meile ei ole jõudnud informatsiooni selle kohta, et on esitatud see tühistamise taotlus, aga meie teame, et on neli lõplikku kohtuotsust, nii et äh, kui me saame informatsiooni selle kohta, et äh, tõesti selline taotlus on esitatud, siis saavad koordinaatorid otsustada, kas avada uuesti see petitsioon või jätta see äh, siis lõpetatuks. härra Arias Slavakov. Arias, jah teeme siis nii. petitsiooni esitaja, palun. kuna meie ei esitanud tühistamise taotlust, siis äh, loomulikult vaatame, kas me saame ettevõttelt selle informatsiooni. küsimus, et kas nemad otse võiksid teile selle saata? meie ei saa Äh, kirjutada kellelegi kolmandale, kes ei ole siin huvitatud pool äh, ja nii edasi, rikkuda veel andmekaitseõigust ja nii edasi, nii et teil on lihtsalt selline võimalus, kolmkümmend päeva, tulenevalt sellest, mida ütles härra Urdasun ja kuna koordinaatorid on nõus, nii et äh, petitsioonikomisjonis alati, vähemasti mitte sellest ajast peale ainult, kui mina seda siin juhin, vaid äh, juba väga pikka aega, kui on liikmesriigi kõrgemalt kohtuastmelt lõplik otsus, siis alati loeme ka petitsiooni lõpetatuks. nii, hästi, meie oleme saanud selle info vaid äh, meedia vahendusel ja meie ei ole äh, nendega otseühenduses olnud, aga siis üritame selle informatsiooni saada nii et äh, mõistate, et on võimalik see petitsioon uuesti avada, ma jätan teile selleks kolmkümmend päeva. nii et äh, minul ei ole tõendeid selle kohta, et äh, selline tühistamistaotlus on esitatud, minule on teada ainult need neli lõplikku kohtuotsust, aga jah, teil on võimalik siis seda teemat uurida. härra Arias. ehk siis, kas ma sain nüüd õigesti aru? petitsioon on siis äh, lõpetatud, kui kolmekümne päeva jooksul jõuab meieni informatsioon, siis on koordinaatoritel võimalik äh, uuesti avada see petitsioon, sest et selline öö, äh, otsustusõigus on olemas. nii et jah, kolmkümmend päeva siis. nii on õiglane. suur aitäh, suur aitäh petitsiooni esitajatele, lähme edasi päevakorrapunkti juurde number kakskümmend üks We are going to do a change. teeme muudatuse, lähme kõigepealt Lähme kõigepealt punkti kakskümmend kaks juurde. nii et kui ma õigesti aru saan kui... siis kuivõrd punkti kakskümmend üks äh, petitsiooni esitajad ei ole veel kokku, kohale saabunud, kuid on tulnud itaallased, kes äh, räägivad punktist kakskümmend kaks, siis võtame selle. Uh, we are here for twenty one also yeah.. me oleme siin selleks, et rääkida punktist kakskümmend üks. ma saan aru, aga on väga palju parlamendisaadikuid, kes tahavad äh, osaleda ja neil on hääletus IMCO komisjonis tulemas ja nad palusid, et me muudaksime järjekorda siis kalendrit ja peab ka veel okei okay. okei okay,, benvenuti. Adesso stiamo nel punto ventidue. tere tulemast, räägime nüüd punktist kakskümmend kaks, milleks on petitsioon null kaheksa üksteist kaks tuhat seitseteist, mille on esitanud äh, Giovanni Corte-, Cortesi, Cortese koos kaheksasaja neljakümne nelja allkirjaga see puudutab äh, kahe ühtlustustiigi ehitamist Seveso jõele. Äh, kohal on petitsiooni, kes on petitsiooni esitaja? aa, mulle tundus, et teie olete, ei, sina ka. aa, ah, okei okay,, okei okay,, okei okay,, okei okay.. Luia on PowerPoint and we have to. nii et temal on PowerPointi esitlus ja peame siis hakkama saama. hästi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 tutto posto? Si? okei okay. uh.... kas kõik on valmis? nii et äh, suurepärane, siis on teil viieks minutiks sõna selleks, et oma petitsiooni tutvustada. ja palun lülitage ka mikrofon sisse. tere päevast, olen Giovanni Cortese petitsiooni esitaja, mis puudutab äh, ühtlustustiike, millega tuleb siis arvestada, arvestades nende asupaika, neid on kolm. kõigepealt äh, tehnilise projekti nõrgad küljed, teiseks äh, patoloogilised aspektid ja kolmandaks mõju kodanike tervisele. mis puudutab punkti üks, projekt, sellega on seoses ma esile too järgmised probleemid. see puudutab kogu Grane parki, mis ähm, moodustab osa Lombardia piirkonna ökoloogilisest koridorist ja sellega kaasneb seitsmeteistkümne hektarilise ala hävi, hävimine pargis. Need äh, tiigid äh, on ühenduses põhjaveega, mis äh, on tegelikult kõrgemal kui tiik. puudub ka pole ka kindlust betoonpindade vastupidavuses. ja need tiigid asuvad elumajade läheduses, siin on, siin on käsitöölised, supermarket ning ühtlasi ei ole kaitstud kodanike tervis. punkt kaks, terviseohud. doktor Roberto Borgi kahekümne neljanda aprilli kuulamisel aastal kaks tuhat kaheksateist äh, rõhutas ähm, Milano ametivõimude järeldust, mis puudutas äh, CVSOV olukorda aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. ja sellest nähtub, et äh, on kasvanud oht kodanike tervisele. kõigepealt adratsiin. tegemist on kantserogeense ainega, mis mõjustab hormoonsüsteemi, mis mõju, mõjutab autoimmuunse kilp, kilpnäärehäirme tekkimist nikkel, mis on allergeen ja kantserogeene. tetrakloroetüleen, diklorometaan, polütsüklised aromaatilised ained, tetrakloroet-, etaan ehk siis Seveso veejões leidub kõiki selliseid andmeid ja, ja mis kogu, koguneksid sellisel juhul tiikidesse. nüüd bioloogilised kriteeriumid. bioloogilised kriteeriumid, äh, nendest on rõhutanud doktor, rääkinud Marina Cortese, kes on hetkel uurinud kolme ainet, kõigepealt äh, diklorometaan, DCM, mis on kantserogeenne aine tegemist on ainega, mis on, esineb vedelal kujul, on väga volatiilne ja seega äh, selge, kergesti õhku haihtuv, äh, lakitööstudes kadustatav ja on raskem kui õhk, kui satub äh, maapinnale. ka loomad on seega ohus. kõrge temperatuuri puhul eraldab toksilist gaasi kolmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat üheksa Euroopa Liit muutis direktiivi seitsekümmend kuus, seitse, kuus, üheksa, mis puudutab äh, piiranguid kaubastamisele on keelatud äh, kokkupuude pinnaveega. nüüd edasi, atratsiin, kantserogeenne aine, on äh, herbitsiid, mis on seotud kloro, mis on lähedane klorotriatsiinide perekonnaga ja võib sattuda toiduahelasse. on väga püsiv keskkonnas ja seepärast püsib maapinnal väga kaua äh,. häirib endokriinsüsteemi toimimist ja mõjutab äh,, mõjutab inimest ka läbi pärilikkuse, mõjutab äh, leukeemi, lümfoomi, lümfoomi. glüfosaat on, äh, on taim, on herbitsiid Äh, ained vastavalt äh, direktiivile kuuskümmend seitse, viissada nelikümmend kaheksa äh, on ärritav ja ohtlik keskkonnale ja ohud on järgmised. kõigepealt silmavigastuste oht R nelikümmend üks, R viiskümmend üks, viiskümmend kolm on toksiline ohtlik inimesele ja looduskeskkonnale, hävitab ökosüsteemi. muud parameetrid, kas, kahjustab südametööd tekitab köha, peapööritust ja tsitrokroom B nelisada viiskümmend toob endaga kaasa rakkude tegevuse häireid. üks kodanik on selle tagajärjel ka surnud Ameerika Ühendriikides ja ja kahjudes oli kakssada kaheksakümmend miljonit dollarit hankeleping, mis sõlmiti üheksateistkümnendal juulil kaks tuhat kaheksateist, äh, äh, tühistati ja, ja on, ja on algatatud uus hankekonkurss. ja tööde osas äh, on tegelikult kasutatud koopiat varasemast lepingust kõik ühendused, kes on Seveso veeprobleemide vastu võidelnud, nende arv on kasvanud, kasvanud. kahekümne teisel septembril kaks tuhat üheksateist toimus jalgrattaret, kus osales nelisada inimest ja peatselt äh, toimub ka konverents CVSOV teemadel. meie soovid on samad, mida sõnastasime aastal kaks tuhat kaheksateist. kõigepealt me tahame, et puhastataks CVSOV tiigid vastavalt äh, dekreedile sada viiskümmend kaks, mis võeti vastu kuueteistkümnendal mail kaks tuhat kuus, mis puudutab põhjavee kaitset enne igasugust äh, tegevust. vastasel korral sellel ei ole mõtet, kuid mul on ka kaks küsimust. kas äh, kodanike tervisekaitse on kodanike kõige püham õigus ja teiseks, kas institutsioonidel on või ei ole kohustus kaitsta kodanike tervist meie juhtumil me tõesti loodame, et midagi on võimalik ette teha selleks, et kaitsta tõepoolest kodanike tervist. see puudutab tänast põlvkonda, aga ka järgmisi põlvkonda. ma tänan teid ja soovin teile edu teie töös. suur tänu. järgmisena saab sõna komisjon, proua Laura Kapeliini. suur tänu. tere hommikust projekt, millest petitsiooni esitaja räägib, äh, langeb äh, keskkonnamõju hindamise direktiivi alla. vastavalt sellele direktiivile sellised teemad nagu projektide mõju tervisele, põhjaveele, loodusele, leevendamismeetmed ja alternatiivid, nendega tuleb tegeleda äh, keskkonnamõju hinnangu menetluses, kuid valik, millist alternatiivi kasutada üksikprojektide puhul, kas luba anda, tuleb luba või ei, ei tol-, tohi luba anda, siin tuleb täheldada, et tegemist on üksikprojektiga ja komisjon leiab, et siseriiklikud ametivõimud os-, oskavad paremini hinnata konkreetset olukorda ja sekkuda vajadusel. komisjon keskendub laiematele põhimõtetele ja tavadele ja süstemaatilistele Euroopa Liidu õigusaktide rikkumistele ja antud juhul ei ole nendega tegemist. voli, petitsiooni esitaja küsib, kas keskkonnamõju hindamise menetlus on õigustatud ja kaasa arvatud äh, raport, siseriiklikud äh, ametivõjad peavad äh, tagama raporti kvaliteedi ning tuleb tagada ligipääs ka õigusotsustele selleks, et oleks õiguskaitsevahendid olemas siseriiklikul tasandil. komisjoni poolt äh, esitatud info põhjal on näha, et äh, kohtud, siseriiklikus kohtus on neid küsimusi tõepoolest arutatud ja mõned äh, need vaidlused puudutavad keskkonnamõju hindamise menetluse õiguslikkust. Tribunale Superiore delle Acque on olnud üks nendest ja kohtunikul ei ole põhjust kahelda siseriiklike kohtu, kohtute järeldutes. petitsiooni esitaja tunneb muret ka reostuse pärast Seveso jões. veeraamdirektiiv on siinkohal asjakohane. liikmesriigid peavad vastavalt direktiivile koostava jõgede kaitsekavasid, kus on meetmed, mis tagavad, et kõik pinnaveed äh, on heas seisundis tähtaeg direktiivis on aasta kaks tuhat viisteist, kuid konkreetsetel juhtumitel võivad liikmesriigid aja pikendust saada, tuginedes infole, äh, mis puudutab äh, Poo piirkonna veestut, mis kaasab Seveso jõge. sellest nähtub, et riiklikud ametivõimud on kasutanud võimalust, mille annab direktiiv ja mille eesmärgiks on tagada hea ökoloogiline ja keemiline staatus Seveso jõele aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse. vee direkt-, raamdirektiivi rikkumisi selles kontekstis ei ole. petitsiooni esitaja räägib ka veekäitluse direktiivist reovee puhul. hetkel on kolm rikkumismenetlust käimas Itaalia suhtes selle direktiivi rikkumise osas. see puudutab ka Lombardia piirkonda komisjon asub kõik, astub kõik vajalikud sammud nende rikkumismenetluste raames, tagamaks, et praeguste Euroopa Liidu õiguse rikkumised lõpetataks kokkuvõttes, tuginedes nendele kaalutlustele, komisjon ei kavatse seda petitsiooni edasi jälgida, suur tänu. okei okay,, thank you. suur tänu, härra Saliga, härra Saliga, suur tänu. ma ei ole nõus komisjoni suhtumisega. jõed on väga oluline osa meie ökosüsteemist. ja neil on oluline mõju meie kogukondadele. Seveso jõgi on samuti lahutamatu osa Lombardia piirkonnast, eriti Senago elamurajoonis oleks äh, viga, kui me ei astuks samme, isegi kui mõjuhinnang on olemas ja senise põhjal ma ei ole sugugi kindel, kas need on läbi viidud adekvaatselt. ma ei usu, et me peaksime sulgema silmad. sellest ei ole abi nendele kogukondadele. kodanike surve on olnud suur koha peal nende proteste, nende projektide vastu on protestitud, meil on infot selle kohta ja me näeme, et ohud on suured. me ei taha rohkem enam survet CVSOÜ-le, seepärast sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et direktiiv peaks jääma avatuks ja komisjon peaks astuma vastuvad, vastavad sammud selleks, et kaitsta seda väga olulist äh, jõge ja vastavaid kogukondi. vesi on inimõigus, see on oluline ressurss ja me peame tegema kõik selleks, et kaitsta Lombardia piirkonda, seepärast peame jääb, jätma selle petitsiooni avatuks ja peame selle saatma ka ENVI komisjonile. okei okay,, thank you, mis Emmi, mis Eevi <laughs> suur tänu, proua Eevi. suur tänu. suur tänu kolleegile ma olen nõus selle taotlusega jätta petitsioon avatuks. meil on nüüd teine kuulamine juba sellel teemal ja siin tõstetakse uuesti sama probleem, mis äh, Milano põhjaosa, eriti Senago linna mõjutab juba päris ammu. tegemist on projektiga, ähm, mis on esitatud äh, ja ometi ei ole institutsioonid kohalikul tasandil eriti palju sellele tähelepanu pööranud ära kuulanud, pakkunud välja alternatiivseid lahendusi ja petitsiooni esitajad ning ka teised, teised organisatsioonid, ühendused on ometi rääkinud nendest probleemidest. meie ees on selgelt probleem, ei saa seda eitada. E, e, Seeveso jõega seoses Milanos, kuid lahendus e, on lahendus, mis ei vasta tänase hetke nõuetele ei vasta territooriumi vajadustele ja mis äh, üritab tsementeerida territooriumi, mis on juba praegu tsementi valatud ning lahendused, mis oleksid jätkusuutlikumad ja kohased, neid, nendest ei räägita. nagu näiteks looduslikud äh, valgalad või eelkõige, nagu petitsiooni esindaja ka ütles, äh, vee puhastamine meie peamine eesmärk peaks olema, enne kui me üldse midagi muud teeme, et oleks tagada, et vesi oleks üldse puhas. ja sellepärast ma olen nõus kolleegiga, on väga kahju kuulda, et kom-, kuidas komisjon räägib, et kõik on väga hea, kõik läheb hästi, kui liikmesriigid äh, kasutavad erandeid äh, ja pikendusi selleks, et saavutada vee kvaliteedistandardeid ja siin antud juhul aastaks kaks tuhat vii-, alguses kaks tuhat viisteist ja nüüd juba kaks tuhat kakskümmend seitse, mulle tundub, et ähm, see on väga häiriv ja masendav, et me peame lihtsalt aktsepteerima sellist edasilükkamist pidevalt ajas. ja tulles tagasi äh, projekti enda juurde, tuletaksin meelde, et äh, see projekt, need tohutud tiigid, millest äh, räägitakse ja kus kohalikud ometi, oma, ametivõimud ei oskagi öelda, kas neid tuleb üks või kaks või kes neid rahastab, on palju segadust selle projekti osas. üks nendest tiikidest aga ehitatakse, kaevatakse parki, seitseteist hektarit äh, roheala, mis praegu on ala, mis on niivõrd entropeerunud, tsementeeritud ja mis kannatab niivõrd äh, õhureostuse all ühtlasi. ma tuletan meelde, et Lombardia äh, poo veestu Milano põhjaosa on koht, kus õhukvaliteet on Euroopas halvim ja, ja me tõesti rikume õhu, õhukvaliteedi direktiivi ja selle eest on, on ka trahv määratud, nii et äh, minu arvates äh, oleks see kõik täiesti mõistusevastane nüüd äh, põhjavee reostumise oht, Seveso reostunud veega on teine risk, mida tuleb samuti arvestada ja millest äh, tuleb äh, vabaneda, sest ohtu satub seega äh, rahvatervis, arvestades kõiki neid ohtlikke ja toksilisi aineid, millest petitsiooni esitaja rääkis. tuletan ka meelde, et minu arvates see, mis selles projektis on puudu, on tõeline avatud dialoog, see, et kodanikud saaksid äh, osaleda. kodanik, institutsioonid on olnud äh, kurdid ja ka mina äh, sooviksin, et see petitsioon jääks avatuks. me oleme, me juba saatasime, saatsime kirjad kohalikele esindajatele Lombardia regioonile, Milano linnale, Lombardia regioon muide vastas Äh, kirjaga, mis minu meelest oli täiesti uskumatusel. et, äh, et äh, petitsiooni, et petitsiooni esindajad tegelevad sellega ainult sellepärast, et see puudutab minu tagaõue. ei, tegemist on, on, on üldisema probleemiga, tuleb kaitsta suuremat territooriumi, mis on juba praegu ohus ja äh, Milano linn ei ole kunagi vastanud, nii et, äh, nii et äh, petitsioon mitte ainult ei tule jätta avatuks, vaid tuleb astuda edasi samme. petitsioonikomisjon võiks saata kirja, ma palun, et uuesti saadetaks kiri Lombardia regioonile ja Milano linnale ja ma ootan kaualt Euroopa Komisjonilt seda, et lubadused, mida, mida uus komisjon on andnud, selles osas tähelepanu pööratakse rohkem keskkonnale, keskkonnakaitsele ja kliimale. loodetavasti seega tõesti rakendatakse ellu ja kaitstaks neid äh, territooriume, mis, mis vajavad suuremat kaitset. Muchas gracias. Adesso a, a, a la parole per due minuti il petitsioon. nüüd kaheks minutiks saab sõna petitsiooni esitaja. Noi riteniamo... meie äh, väidame üht väga olulist asju, lisaks nendele kahe, suurtele aukudele, mis kavatsetakse kaevata, me leiame ka, et äh, tuleb kohelda territooriumi kodanikke vajaliku instit-, tähelepanuga. Äh, lahendusi on, lahendusvariante on palju, kuid antud juhul on tegeldud ainult nende tiikidega ega mitte millegi muuga Äh, tegemist on äh, lihtsalt, justkui tegemist oleks ainult äh, kuupmi-, maa, maapinna kuupmeetritega. kodanike tervis, need, kes auke kaevavad, hea küll, aga mõtleme tervisele, meie laste, lapse, lastelaste tervisele. see on asi, mille üle ei saa kaubelda. nii et aidake meid, me oleme vaid, vaidlusi me oleme vaielnud, kaevanud, äh, kirjutanud, kuid probleemi sisu on see, et tuleb läheneda probleemile tervise seisukohast. Äh, Lombardia regioon on pidevalt deklareerinud, et äh, neid see ei huvita, neid ei huvita kodanike tervise küsimus. Neid huvitavad ainult hüdraulilised projektid kodanikud siis, kodanikud tuleb kuidagi, kuidagi maha rahustada. see on probleem meie jaoks, me soovime lihtsalt abi selleks, et kaitsta kodanike tervist, see on see, mida, mida taotleme praegu, arvestades minu vanust võiksin öelda, et see, minu elu on möödas, kuid mõtlen lastele ja lapselastele ja teilt palun sedasama. suur tänu. Grazie mille. Después de haber escuchado al peticionario. nii, olles ära kuulanud petitsiooni esitaja, komisjoni ja ka liikmed, siis meie ettepanek oleks jätta avatuks see petitsioon, saata informatsioon Envile ja ka saadame uue kirja eh, Lombardia võimuorganitele ja nõuaksime siis lisainformatsiooni ja samuti ka Euroopa Komisjoni järelevalvet selle üle, kuidas on meetmeid ellu rakendatud. suur aitäh petitsiooni esitajatele. nüüd lähme edasi äh, punkti kakskümmend üks juurde, mis on petitsioon kaheksa kuus viis murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Kapka Panajotova iseseisva toimetulekukeskuse nimel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kohta Bulgaarias. petitsiooni esitajad on kohal, tere tulemast, teil on sõna viieks minutiks ja siis, kui kõik on lõpetanud, siis on teil võimalik võtta sõna veel kaheks minutiks. kas räägib vaid üks inimene, kaks inimest, jah? siis see tähendab seda, et kummalgi kaks ja pool ja kaks ja pool minutit, ehk te peate selle viis minutit omavahel ära jagama, palun, teil on sõna uh,. Hi. tere. minu nimi on Aneta Geneva-Mirtševa ja mina asendan siin täna Kapkapana Jotovat, kes ei saanud täna reisida. mul on äh, tähelepanekuid selle kohta, mis on toimunud puuetega isikute hoolduse osas Bulgaarias alates aastast kaks tuhat viis. mis praegu toimub? Bulgaaria valitsus kasutab Euroopa struktuurifonde ja investeerimisfondi selleks, et eh, lastele ja puuetega täiskasvanutele luua rühmakodusid. Öeldakse, et eh, tegemist on deinstitutsionaliseerimise ehk DI-ga. Äh, Bulgaarias tähendab see seda, et ähm, suured kodud asendatakse väiksemate nii-öelda peretüüpi rühmakodudega. kasutatakse ka teisi termineid selliste väikeste rühmakodude kohta. sadu rühmakodusid on viimase kümne aasta jooksul ehitatud ja uutes hoonetes on tegelikult seesama institutsionaalne kultuur, aga uutesse hoonetesse lihtsalt siis tuuakse see vana kultuur koos vanade inimestega sisse. lisaks inimeste arv on ainus erinev asi ja, ja muidu ei olegi mingit vahet neil. pärast kümmet aastat investeeringut on deinstitutsionaliseerimine laste puhul olnud edukas ainult äh, selliste laste puhul, kes ei ole näinud reaalsust seinte taga. reaalsus on see, et lapsed on endiselt isoleeritud, nad, neilt on võetud nende põhiõigused, institutsionaalne mudel kahjustab neid ning ei pakuta neile ka sobivat rehabilitatsiooni seoses läbitud traumaga ehk siis kogu deinstitutsionaliseerimine Bulgaarias kujutab endast ainult ehitamist, mitte aga inimesi, siin on üks video um,. There is some sound there. videol peaks olema ka heli, ütleb kõneleja. aga nagu näha nendelt eh, kaadritelt, eh, need kaadrid on üles võetud eelmise aasta oktoobris, siis kui oli ka külaskäik Bulgaariasse. ka mina osalesin sellel üritusel ja nägin seda kõike oma silmaga. That... pean ütlema, et äh, on palju piinamist ja laste tähelepanuta jätmist. väljast nägid kõik need kohad ilusad välja, aga seest olid nad kohutavad. We have another side. okei okay., after the pärast kümmet aastat investeerimist rühmakodudesse, mis on mõeldud lastele ja noortele, räägib nüüd valitsus sellest, et Ähm, võiks valmistuda vähemalt sama palju või rohkemgi kuulutada täiskasvanute ja võib-olla isegi halvema mudeli jaoks. praegu on plaan ehitada kuuskümmend kaheksa rühmakodu, mis mõjutaks vähemalt tuhat kahtekümmet inimest ilma mingi tagatiseta selles osas, et nende olukord läheks kuidagi paremaks. selge on see, et inimesed viiakse ühest institutsioonist teise ja seda toetatakse Euroopa Liidu rahaliste vahenditega järgmine kõneleja, Natalja Šakokoš. Ähm, ma räägin natuke juriidilisest taustast. kui me räägime dokumentidest, siis äh, õigusaktides üldiselt justkui kaitstakse inimeste õigusi, me räägime ÜRO puuetega õiguste inimeste konventsioonist, UNCRPD-st, äh, selle artikkel üheksateist on siin asjakohane ja selles väga üksikasjalikult ähm, räägitakse isikute õigusest, siis on asjakohane ka laps, laste õiguste konventsioon, põhiõiguste harta, Euroopa Liidu ehm, puuetega isikute strateegia kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, siis CPR, ESF, EFD. kõikides nendes dokumentides kaitstakse puuetega isikute õigusi. näitan siia üldist kommentaari number viis, mis eh, ütleb eriti, et suured ja või väiksed rühmakodud on eriti ohtlikud lastele, sest lastel ei ole asendust perekonnas kasvamisele ja perelaadsed institutsioonid ei asenda kuidagi seda, et lapse eest hoolitseb perekond ehk siis mida me oleme edasiseks välja pakkunud, selle asemel, et uusi institutsioone ehitada ja sellega vahetult rikkuda inimõigusi, on oluline luua alternatiive investeerida alternatiividesse, mis toetaks puuetega isikuid nende võimalust elada kogukonnas. ja rahalisi vahendeid peaks investeerima selleks, et suurendada juurdepääsu puuetega isikutele, kes väljuvad institutsioonidest, et nad saaksid juurdepääsu haridusele, tööturule, teistele peavooluteenustele. ja kui tohib, siis meil on kolmeminutiline video, mida näitaksime teile. kas see, see on võimalik? If there is a sound kui saaks seda heliga va vaadata. proua esimees kahjuks kõneleb mikrofonita. What do we do then? We don't do it. Mm. No. No, then, then okay, then no. We, yeah.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 okei okay,, thank you very much. hea küll, suur tänu kahjuks proua esimees kõneleb mikrofonita. I am sorry, sorry. vabandust. annan sõna Euroopa Komisjonile. kellele? kas Lankriviumon või kes kõneleb? Thank you First of... Uh, suur tänu. kõigepealt äh, tänan selle eest, et äh, kõik on olnud tähelepanelikud ja ma tänan selle eest, et ähm, tegeletakse puuetega isikutega kindlasti ka Bulgaarias. arutelu on juba toimunud ja äh, tegelikult on ka järeldused selle kohta välja käidud, ma ei tuleks selle juurde tagasi võib-olla lisaksin paar täiendavat elementi, mis on ehk ilmestavad. see nüüd ei tähenda seda, et ei ole palju tööd, mida oleks vaja teha või et, või et ei oleks juhtumeid, kus on vaja isegi kiireloomuliselt äh, tegutseda, aga Bulgaarias selgelt Euroopa Komisjon soovib äh, kõige paremal viisil toetada iseseisvat toimetulekut ja tegevusi selliste kogukondadega. nelikümmend kolm miljonit on antud taristule, laste puhul on ette nähtud antud perioodiks üle saja viiekümne miljoni ja tuleb öelda, et töö ei lähe sugugi ainult ehitistesse, vaid vastupidi, kaheksa tuhande lapse puhul, kes olid institutsioonides nendest mul on täpsed arvud muide, kuskil üle viie tuhande on nüüd tagasi perekondade või sugulaste juurde antud, üle kahe tuhande lapse on asendusperedes ja kui mu arvud on õiged, siis kuskil kaks tuhat viissada last on, ma ütleksin, sellises perepõhise hoolduse äh, raames ja siis kusagil Mm, saab rääkida saja neljakümne üheksast väikesest rühmakodust, nagu neid nimetatakse. ja nüüd sellest saja neljakümne üheksast miljonist rahastatakse asenduskodusid, eh, paljusid preventiivseid meetmeid, mille eesmärk on just vältida institutsionaliseerimist. Eh, sellega pakutakse sotsiaalteenuseid, koolitust, samuti on tegevused noorte toetamiseks, noorte täiskasvanute toetamiseks, kes väljuvad institutsioonidest selleks, et neil oleks võimalik luua oma tulevikku, et neid äh, juhendataks, ehk siis rahalised vahendid antakse protsessi toetamiseks ja nendega proovitakse toetada kõiki talitusi on ka palju alternatiive, aga ma ei ütle seda, et nendele, kes on sellistes perekodades, ei peaks midagi paremaks minema. täiskasvanute puhul asi on nüüd käivitumas, aga praegu, kui rääkida rahast, siis päris suured summad, kuskil sada viiskümmend ehm, miljonit on ette nähtud patronaažiks, kodusteks tervishoiuteenusteks, isiklikeks hooldajateks, sellisteks teenusteks. ehk siis ma ütleks, et päris palju äh, tööd on, kui vaadata kogu rahaeraldist, nelikümmend kolm miljonit taristule, rehabilitatsioonile ja kuskil kolmsada miljonit enam-vähem teenuste ja abi jaoks, selleks et pakkuda parimaid alternatiive. ma tahaksin ka tuua välja ühe nüansi eh, seoses selle muidugi väga mm, liigutava ja mõjusa eh, pildiga, mida me siin nägime läbi viidud on hinnang, mida tegi eelkõige Lumos selle kohta, mis toimus eelmisel programmi perioodil. ka paljusid neid väikseid rühmakodusid on sellest rahastatud ja öeldakse, et rakendatud sekkumine parandab märkimisväärselt kasutajate elukvaliteeti ning äh, antakse neile abi, põhilist äh, tervishoiuteenust äh,, toitu, juurdepääsu haldusteenustele ja rõhutatakse ka, milline kvalitatiivne muudatus nende laste jaoks on toimunud. loomulikult öeldakse ka, et saaks asju teha paremini, on ka soovitusi, eriti individuaalse vajaduste hindamise metoodika kohta, multidistsiplinaarse lahenduse kohta, kvaliteedi kohta ja muidugi on ka teisi asju, mida saaks paremini teha, aga olukord ei ole nii negatiivne ju ka samuti isiklikult vaatlevinklist võin öelda, et ma olen külastanud kahte perekeskust, mu kolleegid on käinud viies muus, ehk siis kokku oleme käinud seitsmes ja võin öelda, et mina isiklikult, eh, mulle avaldas väga muljet see nii-öelda peretüüpi kodu kus need lapsed, keda ma nägin ja kellega mul oli võimalik suhelda ja ka kus personal, kellega ma suhtlesin, ütlesin, et nad on integreeritud päris hästi kogukonda. Öeldi, et alguses oli küll keeruline siis, kui see kogukond luuakse, aga kui lastel olid olemas tegevused ja oli kontakt kogukonnaga, siis tõesti ausalt ma võisin näha, et nendega oli kõik hästi, nad olid väga suhtlevad nüüd see võib-olla ei ole esinduslik äh, kogemus kõigest, aga ma võin öelda, et me oleme ise ka proovinud seda olukorda mõista ja, ja mina nägin palju pühendumust ja seda, et lapsed, et need lapsed, äh, neid toetati küll hästi ja nad olid rõõmsad selle üle, et nad said koos elada, aitäh. Entes, enne seda, kui annan teistele äh, sõna, on mul siin üks kahtlus selle petitsiooni osas nendes keskustes on lapsed, kelle hooldusõigus on antud siis riigile, jah, nii et eestkostja on riik. nii et need lapsed, kes nendes keskustes elavad, kas see siis tähendab seda, et nende vanematel või perekonnal ei ole hooldusõigust? nii et ma tahaks lihtsalt äh, seda informatsiooni, kes saab mulle vastata, kas komisjon või keegi? understanding, but of course you have uh, kahtlemata on inimesi, kes on nüüd kogenumad, aga minu kogemus on selline, et äh, et tegemist on olukordadega, kus ametivõimud ei leidnud alternatiive, ehk siis äh, pereliikmeid või sugulasi või kedagi muud või siis oli olukord selline, et ei, ei olnud võimalik neile mingit muud kodu leida. Son niños nii et seega need on siis lapsed, kelle eestkostjaks on riik, nad ei ole, äh, nende pereliikmetel hooldusõigust nende üle ei ole, jah. nii et teie soovite siis äh, lisavahendeid selleks, et need lapsed saaksid nii-öelda kasuperedesse elama minna, jah, selles on siis äh, see mõte, nii et ma lihtsalt äh, tahtsin täpselt mõista, mida petitsioonis soovitakse. ma arvan, et oluline on ka aru saada, et äh, tõepoolest riik toetab ja hooldab neid lapsi selles süsteemis, aga me ütleme ka seda, et kui investeeritakse äh, sellisesse lapsi agregeerivasse süsteemi, siis äh, vanematel võibki tekkida olukord, et nad peavad andma lapse süsteemi, et üldse mingit toetust saada. võib-olla last ju pere kontekstis palju raskem toetada, ehk siis sellise uue segregatsiooni eh, toetamisse investeerimise asemel peaks Euroopa Liidu vahendeid minema kogukonnapõhiste ja kaasavate meetmete juurde. ehk siis asi ei ole mitte vanemate tahtes, vaid selles, et sellele lihtsalt toetust ei ole. petitsiooni esitaja Ehm, suuremal osal lastest on perekond, aga nad pärinevad väga vaestest perekondadest. ehk siis eh, toetust ei ole, kui jutt on vaesest perest, kes nendes oludes ei saaks lapse eest hoolitseda. ning eh, puuetega lastele sellist asenduskodu peaaegu üldse ei anta, on mõned asenduspered, kes tahavad pikemat aega puuetega lapsi enda juures hoida, aga kogukonnas alternatiivse süsteemi olemasoleku tõttu nad ei saa seda teha. selge, siis ma saan aru teie petitsioonist ja olukorrast, ütleb proua esimees. härra Ažussaliba ähm, iga laps väärib perekonna armastust. eriti, kui me näeme, milline on reaalsus, kõige haavatavamad isikud meie perekonnas, ehm, kui nende puhul ei anna neile riik või meie tähelepanu ja hooldust selleks, et neil oleks võimalik omada head elukvaliteeti, siis ei tee seda ka keegi teine. ma saan aru, kui raske on liikmesriikidel, näiteks nagu Bulgaarial. vaja on üleminekut institutsioonide süsteemilt hoolduse, kogukonnapõhise hoolduse süsteemile, sest et äh, see on kõige parem hooldus ja kõige parem abi, mida nendele inimestele anda saab. küll aga ma usun, et meil peaks olema parem strateegia puuetega isikute tarbeks, tugevam strateegia Euroopa Liidus. eesmärgid peaksid olema ambitsioonikamad strateegiates, ehk siis kui on sellised olukorrad, kus äh, raha, Euroopa Liidu rahalised vahendid, mida tuleks kasutada parimate praktikate jaoks igas liikmesriigis, et kui need rahalised vahendid on suunatud puuetega isikutele, siis neid tuleks kasutada kõige paremal võimalikul viisil. nüüd siin me näeme, et on toimunud nihe institutsionaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele hooldusele, aga see ei ole veel piisav. eriti, kui on võimalik näha, et rahalised vahendid on saadaval ja need vahendid tuleks eh, teha kättesaadavaks parima võimaliku hoolduse jaoks, aga siis me näeme selliseid videoid nendes uutes institutsioonides äh,, institutsioonides, kus peaks olema justkui kõige parem võimalik hooldus. ehk siis ma tõesti palun, et Euroopa Komisjon tagaks, et meil oleks olemas parem ja selgem kava ning äh, ka jälgimist või seiret peaks olema rohkem selleks, et tagada, et kõik lepingud, mis on allkirjastatud ja me näeme ka paljusid petitsioone puuetega isikute küsimuses. ma arvan, et teatud liikmesriikides tuleb selliseid petitsioone ka rohkem, eriti just viimastel kuudel oleme näinud palju petitsioone, mis pärinevad Bulgaariast ja mis puudutavad erivajadustega või erinevate vajadustega inimesi, seega on meil vaja paremat strateegiat komisjoni poolelt selleks, et need haavatavad isikud saaksid hea elukvaliteedi, nii hea elukvaliteedi kui võimalik ja praegusel hetkel neile seda ei pakuta. Merci, madame la president, cher kolleeg. suur tänu. suur tänu ka petitsiooni esitajatele et te olete toonud siia selle teema, rääkinud oma kogemustest, alati on raske jääda rahulikuks, nähes sellist institutsionaalset vägivalda tegemist on nende keskuste näol kohtadega, kus inimesel ei ole vabadusi ega õigusi, inimene ei saa ise valida, kuidas elada, elatakse ühiskonnast eraldatult vastu, risti vastupidi siis sellele, mida nõuavad ÜRO konventsioonid, mille on ratifitseerinud ka Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid. kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast on ka eriraport, mis nõudis sellist, seda tüüpi asutuste järk-järgulist kaotamist. seega on täiesti vastuvõetamatu see, et Euroopa Liit soodustab selliste keskuste loomist risti vastupidiselt sellele, millised on meie rahvusvahelised kohustused nii et tuleb äh, üle liikuda, tuleb edasi liikuda just nimelt sellest institutsioonidest siis kogukonnapõhisele lähenemisele. lahenduseks ei ole kindlasti mingisuguste uute institutsioonide ehitamine, ükskõik kui suured või väiksed nad ka ei oleks. Bulgaaria on küll sulgenud institutsioone ja on äh, lapsed siis äh, pannud äh, mujale, aga tegelikult äh, seda tüüpi keskused või asenduskodud ei lahenda segregatsiooni probleemi Bulgaaria ühiskonnas. nii et kui inimene ei saa ise valida, kus, äh, kellega ja kuidas ta elab ja kui ta pannakse suurde institutsiooni ja siis suuremast institutsioonist väiksemasse institutsiooni, siis see ei tähenda küll seda, et need institutsioonid hakkavad kuhugi kaduma. tegemist on lihtsalt ähm, puuetega inimeste õiguste rikkumisega. täna me käsitleme Bulgaariat, küll aga on selline praktika väga levinud ka teistes liikmesriikides tihtipeale kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid selleks, et äh, ehitada uusi nii-öelda väiksemaid asutusi Portugalis, Eestis, Poolas, Austrias ja ka mujal. nii et on viimane aeg sellisele äh, tegutsemisele lõpp teha ning äh, pidada kinni Euroopa Liidu ja rahvusvahelisest õigusest. nüüd äh, sotsiaalkomisjoni sotsiaalküsimuste komisjoni kontekstis võin öelda, et tegelikult on Prantsusmaal näiteks kuuskümmend kolm protsenti eh, puuetega lastest käivad näiteks täiesti tavakoolidest. ühesõnaga, siin on see sotsiaalsed tingimused määrava eh, tähtsusega ja meie peame tagama selle, et peetaks kinni Euroopa Liidu rahvusvahelisest õigusest. suur aitäh, palun, proua Langel. jah yeah,, thanks um, for uh.... jah, tänan, et mul on võimalus äh, täna sõna võtta, tavapäraselt ma ei ole äh, komisjoni liige, vaid olen tavapäraselt tööhõivekomisjonis iseseisev toimetulek on äh, selge näide sellest, kuidas inimene saab inimõiguste põhiselt hakkama saada, see tähendab, et luuakse keskkonna ja muud tegurid, mis võimaldavad puuetega isikul ise oma elu kontrollida. institutsioonide pakutud teenused ei ole aga kogukonnapõhised teenused ja tavaliselt inimestel ei ole võimalik äh, seega iseseisvalt toime tulla, ükski institutsioon ei ole hea äh, institutsioon. puuetega õiguste inimeste konventsioonis on öeldud, et ei suured ega väiksed konventsioonid, kus on kas üle saja liikme või ka väiksed rühmakodud viie kuni kaheksa inimesega ega isegi äh, lihtsalt kodud ei ole iseseisva toimetuleku ähm, toi-, iseseisva toimetulekuga koos, kui neil on institutsionaliseerimise tunnuseid ei saa kuidagi välja vabandada inimõiguste rikkumisi ning äh, paljudes olukordades on just leitud, et see olukord rikub inimõigusi. see, kui inimesed viiakse suurest institutsioonist väiksemasse, ei tähenda iseseisvat toimetulekut ja see ei ole ka deinstitutsionaliseerimine. see on hoopis reinstitutsionaliseerimine see on vastu Euroopa Liidu õigusega ja vastuolus ka rahvusvahelise õigusega. suurest väiksesse institutsiooni viimine ei ole ka mingi üleminekuperiood. tõendid näitavad, et väiksesse rühma kodusse viidud lapsed ei lahku neist kunagi. Deinstitutsionaliseerimine on pikk ja keerukas protsess, aga seda ei saa kasutada vabandusena, nagu kolleeg Munjega ütles, seda ei saa kasutada vabandusena enam sest paljud valitsused ja ka Euroopa Komisjon on ometi seda vabandusena kasutanud. ühtki Euroopa Liidu ega riigi rahalist vahendit ei tohiks kasutada kellegi isoleerimiseks, aga Bulgaarias see toimub, teistes ka. Bulgaaria kohta öeldakse sageli, et tegemist on hea eh, juhtumiga, aga tegelikult on tegemist halva praktikaga ja sellist asja ei tohiks kusagil juhtuda. me peame tegutsema, asi ei ole tehnilises või protseduurilises küsimuses, mis puudutab rahaliste vahendite kasutamist, vaid jutt on inimeste eludest, ja sellest, et nende tegudega rikutakse nende põhiõigusi. aitäh, aitäh, härra Kossa. ma tänan, et äh, mulle sõna andsite. ei ole lihtne, äh, ei ole lihtne seda petitsiooni menetleda. kuivõrd seda ei ole võimalik teha neutraalsena, me nägime ka videoklippi ma olen teadlik sellest organisatsioonist, kes petitsiooni esindas, me oleme olnud aastaid kontaktis, nad seisavad puuetega isikute õiguste eest ja ma tänan neid selle eest. ma paluksin, et me oleksime nüüd targad. ärgem unustagem, et Kesk- ja Ida-Euroopa on Lääne-Euroopa riikidest märkimisväärselt maas kui jutt on deinstitutsionaliseerimisest ja uutest kogukonnapõhiste hooldussüsteemide loomisest. selleks kulub palju energiat, palju raha, isiklikke vahendeid, ehm, ma näen ja mulle ka tundub, et Bulgaaria asutused või ametivõimud proovivad midagi teha. ma lugesin väga tähelepanelikult seda materjali, mille me saime, ma pöörasin eh, tähelepanu ka ettekandele on võimalik, et taheti kõige paremat, aga läks nagu alati. Ehm, ma kutsuksin üles Bulgaaria asutusi ja puuetega isikute esindavaid organisatsioone suhtlema omavahel, väga oluline on neid organisatsioone kaasata protsessidesse, me oleme näinud, et Bulgaaria ametiasutused ei ole neid teemasid piisavalt süvitsi arutanud organisatsioonidega, mis esindavad puuetega isikuid ning selle tulemusel on need tehtud sammud olnud sammud, mis ei oleks kõige paremad sammud äh, puuetega isikute jaoks. me peame ka uurima, kas need on ikka kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu õigusaktidega. aastal kaks tuhat kaksteist töötasin süvitsi seoses CPR-i ja Sotsiaalfondi rahaliste vahenditega. Nendes õigusaktides on, ühissätete määruses on nüüd väga jäigad reeglid, aga liikmesriikidel on endiselt teatud manööverdamisruumi ja see ongi siin võtmetähtsusega, liikmesriigid, kogukonnad ja Euroopa Liit peavad pidama läbirääkimisi selleks, et leida parim võimalik viis selleks, et luua parim võimalik hool-, hoolekandesüsteem. ma arvan, et see petitsioon peab jääma avatuks ja tahaksin näha mingisugust kas, kas kirja või dokumenti Bulgaaria ametiasutuste poolelt, ma oleksin väga huvitatud nende arvamusest selles küsimuses ja pärast sellise info saamist arvan, et peaksime veel kord seda teemat arutama me peame avaldama survet liikmesriikide asutustele selleks, et nad kasutaksid Euroopa Liidu raha korrektselt, sest praegusel hetkel tõesti ma, ma ei saa öelda, kas Bulgaaria asutused on liidu vahendeid kasutanud korrektselt või ei ole. ehk siis ma paluksin, et küsiksime Bulgaaria asutuste seisukohta ja kui see info on meil olemas, ja kui, kui meil on üksikasjalik kiri ka Euroopa Komisjonilt, ja kui meil on uus info ka petitsiooni esitajatelt, siis oleks olukorra pilt selgem. ehk siis ma arvan, et Bulgaaria asutustelt info saamine on võtmetähtsusega selleks, et äh, aruteludega edasi minna ja ma arvan, et seda teemat tuleb võtta väga tõsiselt, aitäh! Thank you, Mr Kanev. aitäh, härra Kanev. aitäh. It's a rather see on minu jaoks isiklik ja emotsionaalne teema. ma olen töötanud aastakümneid juba puuetega lastega. suurem osa üheksakümnendatest ma olin kõrgetasemeline Punase Risti vabatahtlik Bulgaarias ja tegelesime just sellega, et raske puudega lapsi integreerida ühiskonda. ma tean päris kindlasti, et äh, pühendunud isikliku hoolde mõju raske puudega lapsele on tohutu ja sellega on võimalik palju edu saavutada. Need lapsed, kes olid videos, ei ole hukule mõistetud sellega, et nad peavad niimoodi elama, jah, neil on raske puue, aga nad võiksid palju paremini elada, kui, kui me sealt nägime ma olen veendunud, et see petitsioon peab jääma avatuks ja veelgi enam, tuleb süvitsi analüüsida, kas siis läbi viidud või käimasolevate projektide osas Bulgaarias või ka teistes riikides, aga kõige tähtsam on see, et kogu mudel tuleb uuesti läbi vaadata. sellepärast, et teate, üheksakümnendatel, kui me töötasime lastega, kes olid institutsioonides, siis need olid need eh, tohutud kommunistlikku tüüpi asutused kusagil isoleeritud maapiirkondades. aga nüüd, muide, ma olen eh, olnud ka Rahvusparlamendi Sotsiaalkomitee aseesimees, et ma, ma, ma tean seda protsessi ja neid arenguid. ja nüüd me näeme tegelikult sedasama mudelit aga lihtsalt majad on väiksemad ja näevad ilusamad välja. aga tegelikult mudel ei ole teistsugune. ma olen veendunud, et kui need tohutud Euroopa Liidu ja ka riigi rahalised vahendid lähevad sellise libaintegratsiooni peale, et kui neid kulutataks päris isikliku hoolduse jaoks, nende laste jaoks, siis meil võiks olla tohutult head tulemused. ja ma olen veendunud, et need tulemused tulevad nii Bulgaarias kui ka teistes riikides aitäh, härra Vitanov. aitäh, proua esimees. kõnelen emakeeles, bulgaaria keeles. ei olegi tegelikult midagi väga lisada sellele, mida kolleegid, eelkõnelejad juba öelnud on. tahaksin nende arvamusele toetust väljendada. Euroopa Komisjonist saime aru nii, et teatud edusamme on olnud, aga inimesena, kes teab, milline on olukord koha peal, ütleksin, et hoolimata suurest rahast, mis on sellele läinud, ei ole tegelikku deinstitutsionaliseerumist toimunud Bulgaarias. mitte nõnda, nagu Euroopa kodanikud seda mõistavad. jah, need üüratud institutsioonid on sulgetud, aga see ei ole kaasa toonud seda, et puuetega isikud oleks sotsiaalselt lõimitud. inimesed lihtsalt viidi suurest institutsioonist väiksemasse või väiksematesse. ma olen petitsiooni esitajatega täiesti nõus. võib-olla on muutunud elutingimused, aga elukvaliteet on jäänud samasuguseks ma arvan, et see petitsioon on põhjendatud, ma arvan, et see peaks jääma avatuks ja arvan, et Bulgaaria valitsus peaks väga palju tööd tegema selliste inimeste aitamiseks. hea küll, aitäh. nüüd saate kolmkümmend sekundit veel. Conclusion. kokkuvõtteks. Thanks a lot, thanks. aitäh, äh, aitäh kõigile. ehk siis see, et öeldakse, et tegemist on üleminekuga, kui investeeritakse väikestesse institutsioonidesse, see ei ole mingi üleminek. üleminek mõnes riigis toimus kahekümne, kolmekümne aasta jooksul, see, et inimesed viiakse ühest institutsioonist väiksematesse, sellega rikutakse äh, inimeste õigusi ja rahvusvahelisi ja Euroopa Liidu standardeid. Euroopa Liidu rahaga ei tohi rikkuda inimõigusi. see ei toimu ainult Bulgaarias, see juhtub ka teistes liikmesriikides ja mitte ainult Kesk- ja Ida-Euroopas, aga ka Lääne-Euroopas see, et öeldakse, et Bulgaaria on nüüd hea tava või parim praktika, see kahjustab ka teiste inimeste õigusi Euroopas. ehk siis see peab lõppema ja Euroopa Liidu raha tuleb kasutada selleks, et kaitsta puuetega isikute õigusi. meil on ka üks kohtu lahend või kaas-, vabandust, kaasus ja vaatame, mis sellest saab. Muchísimas gracias. Pues después de haber suur aitäh, olles ära kuulanud petitsiooni esitajad, komisjoni äh, ja komisjoni liikmed, siis jätame petitsiooni äh, avatuks, saadame kirja Bulgaaria valitsusele, äh, soovides äh, informatsiooni desinstitutsionaliseerimise kohta, samuti konkreetsete juhtumite kohta ja kas on ka olemas eluasemeid, mis on ligipääsetavad äh, seda tüüpi puuetega lastele, nii et äh, eriti tahaksime aga, et teie Euroopa Komisjonis aitaksite äh, vahenditega Bulgaarial just nimelt seda üleminekut läbi viia, ma olen nõus sellega, mida ütles ka härra Kossa. Euroopa Liit pingutab põhjas lõunasse ja idast läände, seda ka komisjoni toetusel, nii et me sooviksime, et te saaksite seda tööd jätkata. ja niisiis äh, saaksid need lapsed ehk elada oma vanematega, oma perega, äh, samal ajal kui neil oleks piisavalt äh, toetust. nii et jätame selle petitsiooni avatuks ja loomulikult soovime näha siis, mida Bulgaaria valitsus meile vastab nii et loomulikult äh, tuleb jätkata tööd selleks, et Euroopa Liidu vahendite toetusel see üleminek ka läbi viia. palun uh, kas tohiks viieks sekundiks? kui te kirjutate Bulgaaria valitsusele ja Euroopa Komisjonile, siis on ka oluline tagada, et alustatakse iseseisva toimetuleku õigest definitsioonist ja ka integratsiooni konventsioonist, et palun viidake puuetega õiguste inimeste konventsioonile, vahel iseseisvat toimetulekut tõlgendatakse valesti ja see moonutab kõike muud. jah, loomulikult nii me teemegi. hästi, seega loeme selle petitsiooni äh, küsimuse läbi arutatuks, lähme edasi punkti kakskümmend kolm juurde Sí, empiezo. Pues um, empezamos el punto 23, que es la petición. punkt kakskümmend kolm, petitsioon üks neli viis murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Hispaania kodanik Ismael Antonio Lopez Perez keskkonnaühenduse Beton äh, do Lobo nimel teabe saamiseks Euroopa Investeerimispanga poolt äriühingule äh, Grenalia Biomass Power Curtis Teixeiro La Coruñaga liits antud laenu läbivaatamise kohta petitsiooni esitajat kohal ei ole ja seega annan sõna eh, komisjonile, palun. Thank you very much. suur aitäh. We would like to summarize uh, um, our analysis of this petition. oleme analüüsinud seda petitsiooni kas kõik töötab, jah, aitäh. petitsiooni esitaja räägib oma muredest äh, säästlikkuse kriteeriumide austamise osas. viiekümne megavatine biomassitöötlustehas Galiitsias. me oleme tutvunud Euroopa Investeerimispanga poolt esitatud andmetega ja nõuetega, ähm, mille see on esitanud, mis äh, tähendab, et äh, tuleb määrusest kinni pidada ning et jätkusuutlikkuse kriteeriume rakendada vastavalt taastuvenergiaalastele õigusaktidele. lisaks sertifitseerimisskeemid nagu FSC või BEFC. ja lisaks äh, väljastpoolt Euroopa Liitu toodud biomassi ei tohi kasutada selles projektis. me mõistame, et selle biomassi kasutamisega on seotud äh, mured, jätkusuutlikkusega seotud mured ja me tahame selgitada, et äh, taastuvenergia läbivaadatud direktiivis, mis võetakse liikmesriikides üle juuniks kaks tuhat kakskümmend üks, see direktiiv kaasab palju tugevama jätkusuutlikkuse raamistiku, mis puudutab kõiki bioenergia kasutajaid kaasa arvatud energia ja soojatoot-, elektri ja sooja tootmise puhul. siin on ka kriteeriumid ka metsabiomassi jaoks. sellega tagatakse, et metsabiomass, mida kasutatakse energiasektoris Euroopa Liidus alates teatud lävendist ehk siis äh, suurte äh, tootjate puhul üle kahekümne megavatised, nemad peavad äh, täitma neid uusi jätkusuutlikkuse kriteeriume. nii et äh, oleme vaadanud äh, seda petitsiooni ja tahame rõhutada, et biomassi säästlikkus tagatakse edaspidi läbi, läbi vaadatud taastuvenergia direktiivi, aitäh! Thank you much indeed uh.... suur aitäh! Euroopa Komisjonile. ma näen, et petitsiooni esitajat ei ole kohal. aga kolleeg Kaanev soovib sõna. aitäh, minu ettepanek on jätta see petitsioon avatuks ja uurida pisut rohkem olukorda, sest äh, me näeme paljusid petitsioone mis on seotud biomassi kasutavate elektrijaamadega. tundub, et tegemist on süsteemse probleemiga äh, nende äh, rajatiste töös kõigil Euroopas, mis tähendab, et äh, probleemi tuleks lähemalt uurida. biomass on äärmiselt oluline meie energeetikaalaste poliitiliste eesmärkide jaoks, seega tuleb tagada, et ei tekiks konflikte seda tüüpi rajatiste ja kohalike elanike vahel ja tundub, et see nii on paljudes kohtades. seepärast jätame selle avatuks, on minu ettepanek. ja äh, olgem tähelepanelikumad biomassi küsimuste ja bio ja need ja selles suhtes bio, petitsioonide suhtes. aitäh selle väga äh, hea ettepaneku eest ja või mis ongi võib-olla järelduseks meie lühikesele arutelule. kas keegi soovib veel sõna? ei soovi. siis ma arvan, et me saame nõustuda teie ettepanekuga. ja saame jätkata arutelu sellel teemal, kuna petitsioon jääb avatuks. aitäh. ja nüüd petitsioon number sada nelikümmend kolm, meil on esitanud Alejandro Blasco Sanchez Hispaaniast ähm, Valencias Reali kohaliku omavalitsuse nimel mahajäetud prügilate sulgemise ja keskkonna taastamise kohta ähm, Valencias Reali kohalikus omavalitsuses. petitsiooni esitaja ei ole kohal Osadjas del Castillo, palun. Thank you, chair um,. Good morning, everyone. komisjoni nimel suur tänu. antud petitsioon jõudis meieni eelmisel aastal. ja teavitasime Valencia regionaalset äh, omavalitsust, saime informatsiooni nende kahe kasutamata prügila kohta eelmisel aastal oktoobris. ja teavitasime äh, omavalitsust sellest infovahetusest, nii et tuletan meelde faktid. kaks prügilat, millest äh, petitsioonis räägitakse, üks puudutab siis äh, tarbejäätmeid ja teine tööstus ja ohtlikke jäätmeid mis puudutab olmejäätmeid, see on suletud. ning kogutakse ka reogaasi vastavalt õigusaktidele. ainus probleem sellega on, et aastal kaks tuhat kaksteist Keskkonnainspektsioon regioonis Äh, soovisid kohalik omavalitsus Reaalis niisiis on selle, see on see, kus see prügila asub, et äh, tagataks sulgemine. paraku seda infot ei ole veel edastatud inspektsioonile. nii et petitsioon on äh, võimaldanud seda nüüd taas äh, liikuma panna ning generalitaat äh, on taotlenud, et sulgemisotsus teavitataks ja saneer- ja vastavalt asutaks saneerima. teine ohtlike jäätmete prügila on olnud problemaatilisem. kõigepealt kaks distsiplinaarmenetlust on toimunud, üks aastal kaks tuhat neli. ja see puudutas siis äh, reha, selle prügila rehabiliteerimist ja sulgemist. Äh, omanik tol ajal teatas, et seda ei ole võimalik teha, neid töid, sest äh, Reali linnavalitsusel, linnavalitsusel ei olnud, olnud selleks luba ja nüüd me näeme kahte osapoolt, üks on siis linnavalitsus ja teine on regionaalne tasand, kes äh, tegi algatuse äh, ja nõudis õigusakti täitmist. ja taaskord aastal kaks tuhat kolmteist äh, toimus veel üks distsiplinaarmenetlus, mille algatas hüdrograafiline inspektsioon. ja kartus oli, et need ähm, prügilas olevad äh, ained võivad sattuda kokkupuutesse lähedal asuvate jõgedega. probleem seisneb selles, et need mõlemad distsiplinaarmenetlused ei ole veel lõpule jõudnud. Senelaitat, regionaal- ja omavalitsus on seega teavitanud, et äh, vajalikku tööd ei ole lõpule veel viidud ja seepärast nad jätkavad äh, koord-, osapoolte tegevuse koordineerimist. ja see ongi kõik, mida hetkel komisjon saab öelda selle kohta. Thank you very much indeed for the speech. suur aitäh Euroopa Komisjonile selle info eest. ja nüüd proua Rodriguez Pinheiro. Por favor. Muchísimas gracias. suur tänu suur aitäh ka komisjonile kogu informatsiooni eest ja suur aitäh kogu tehtud töö eest. mina võtan sõna sotsiaaldemokraatide nimel ja ma olen pärit Valentsiast, olen kursis nende, selle problemaatikaga juba aastaid on tegeletud selle kahe e, prügila teemadega, seal on ka mürgiseid jäätmeid nii et loomulikult me jagame petitsiooni esitaja äh, muresid ja Reali äh, omavalitsuse teiste elanike muresid. Nad on soovinud äh, prügilate täielikku sulgemist ja selle piirkonna taastamist, nii et aega on läinud ja lahendust on vaja. nüüd aga inimene, kes esitas selle petitsiooni Alejandro Blasco Sanchez oli sellesama omavalitsuse eh, juht mitmeid aastaid, nii et eh, ka tema ise tegelikult eh, tõkestas kõikide nende asjade läbiviimist, nii et tema ise ehk siis linnapea ei raskendas ka Keskkonnainspektsiooni tööd kes on ometiga ju pädev asutus, ei saanud mitte mingisugust vastust prügilate sulgemise kohta, nagu aga oli ette nähtud. lisaks on meie arvates ka šokeeriv ja see, et aastatel kaks tuhat kuus ja kaks tuhat seitse ei äh, antud lube ettevõtetele, kes oleks tegelenud prügilate sulgemisega ja selle tõttu ei saanud ka seda tööd alustada. seda tööd, millele viitas komisjoni esindaja, nii et äh, jah, loomulikult on keskkonnaprobleeme selles piirkonnas, saastega, samuti ka ähm, valgalade saastamisega nii et äh, omavalitsus ja prügilate omanik peavad ilmtingimata kohe jõudma kokkuleppele selleks, et viia olukord vastavusse kõigi kehtivat, kõigi kehtivate normidega. nüüd äh, on omavalitsus äh, teiste poliitiliste jõudude käes ning viimastel nädalatel on juba alustatud tööd selleks, et ähm, sealt eemaldada toksilised jäätmed ning käivad juba läbirääkimised selleks, et sinna äh, luua hoopiski äh, fotovoltailise äh, energia tootmine. nii et meie tahame olla veendunud, et kõik on korras, et prügilad on suletud, et vastused on ähm, meid rahuldavad, nii et ja et viidaks läbi ka äh, inspektsioon Valencia autonoomse piirkonna poolt ja seega nendel erinevatel põhjustel me soovime, et see petitsioon jääks avatuks, tänan. Muchas gracias, senora diputada uh,. Uh, uh, aitäh, proua parlamendiliige ja härra Kaanep, palun Eh, jah, ma toetaksin kolleegi, ma ütleks, et päris selge on see, et petitsioon peaks jääma avatuks, meil lihtsalt ei ole palju infot, et mingit muud otsust teha. suur aitäh. kas keegi soovib veel sõna antud küsimuses? vaatan, et ei soovi. ma arvan, et oleme siis eh, kokku leppinud minu arvamus on selline, et äh, petitsioon peaks jääma avatuks ja ma arvan, et peaks saatma kirja äh, Valencia omavalitsusele, et nad jälgiks seda teemat ja vaataks, et äh, prügilatega läheks hästi ja annaks meile infot äh, siis petitsioonide komisjonile. ma arvan, kõik on minuga nõus. ja nüüd siis järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht pakun välja kuueteistkümnes märts kaks tuhat kakskümmend, loomulikult alustame kell kolm pärast lõunat ja lõpetame umbes pool seitse ning järgmisel päeval, seitsmeteistkümnes märts, alustame hommikul kell üheksa töötame kuni kaksteist kolmekümneni ning jätkame pärastlõunal pärast lõunat äh, neliteist kolmkümmend ja traditsiooniliselt lõpetame kaheksateist kolmkümmend. aitäh, kas on tähelepanekuid, siis suur aitäh aktiivse <laughs> osalemise eest ja head isu!